tere hommikust! meie päevakorra esimene punkt täna on arutelu härra Arlaki raporti üle, mis puudutab uut Afganistani strateegiat. ma pean teile teatama, et kahekümne kaheksandal toimub tõenäoliselt Strasbourgis, ei, mitte, mitte Strasbourgis, vaid siin veel üks kohtumine härra Kasulides, kes on põhira-, variraportöör Rahvaparteile, soovib täna seda teemat arutada, aga tõenäoliselt saavad ka teised siis anda oma panuse sellesse arutelusse järgmisel korral. meil on umbes nelisada muudatusettepanekut, nii et, et härra Arlaki seisab silmitsi väga suure tööga härra Arlaki püüab neid siis kokku suruda kompromissmuudatusettepanekutesse. võimalus neid muudatusettepanekuid arutada tuleb siis kahekümne kaheksandal oktoobril, aga nüüd annaksin härra Arlakile sõna, et ta meie arut-, tänase arutelu sisse juhataks. härra Arlaki, palun, aitäh! esimees, suur aitäh ka kõigile kolleegidele, kes kohale on jõudnud. suur tänu kõigile kolleegidele, kes esitasid muudatusettepanekuid esialgu ma olin pisut mures nende muudatusettepanekute suure arvu pärast. aga pärast seda, kui ma olin neid lugenud ja uurinud, pean ma ütlema, et et ma olen üsna rahul ja õnnelik, sellepärast et enamik nendest muudatusettepanekutest tõesti muudavad äh, raportit paremaks, seega äh, raporti struktuur jääb samaks. see peegeldab äh, meie arutelude sisusid, mis meil siin komisjonis juba on toimunud. Äh, kui ma siin äh, annaksin mingi hinnangu, siis ma võin öelda, et minu jaoks on seitsekümmend protsenti muudatusettepanekutest täiesti vastuvõetavad nendesse ma suhtun täiesti positiivselt mul on mõningaid probleeme ülejäänud kolmekümne protsendiga, aga ma selgitan ka, miks äh, see rahulolematus on suhteliselt äh, piiratud äh, ja ainult äh, viisteist muudatusettepanekust, seega siis kolm koma kaheksa protsenti kõigist muudatusettepanekutest on sellised, mida ma aktsepteerida ei saa sellisel kujul, nagu nad on praegu sõnastatud. aga võib-olla me saame leida kompromissid ja pidada arutelusid selleks, et kas see neli protsenti leiaks siis raportis kajastamist niisiis, äh, mul on hea meel öelda, et ma, minu arvates on see aastapikkune töö vilja kandnud. ma äh, pean ütlema ka seda, et mulle on vastuvõetav telekomisjoni arvamus, mis siis äh, on meie raportiga kooskõlas, neid erineb ainult arv, mina ei ole nõus ainult selle arvamuse üheksanda punktiga, lihtsalt sellepärast, et sel ajal, kui see arvamus koostati, oli Afganistani, olid Afganistanis toimunud ainult äh, presidendivalimised ja seda äh, punkti tuleks muuta ja viia ta vastavusse ka viimaste valimistega, mis Afganistanis on toimunud. Äh, selle raporti eesmärk on luua strateegia, mitte lihtsalt tavaline tegevuskava mind on komisjoni poolt kritiseeritud Äh, öeldes, et meil tegelikult ei ole Afganistani jaoks vaja strateegiat, sest meil juba on tegevuskava aga kõik fraktsioonid siin parlamendis on arutelude käigus aru saanud, et meil on vaja tõelist strateegiat. see oli ka see mandaat, mis mulle andi ja anti ja ma üritasin seda kõige paremini täita. niisiis te leiate, et siin on selgelt välja toodud strateegia, tegemist ei ole mingi äh, Äh, jõulukingituste nimekirjaga, mida tihtipeale tegevuskavades äh, nähakse, sest mis tegelikult ei ole strateegiat, tihtipeale meil on sellised strateegiad, kus on üksteist, kaksteist prioriteeti, see tähendab, et tegelikult mingit tõelist strateegiat ei ole. meil on vaja väikest hulka prioriteete niisiis, äh, see ongi põhjus, miks ma keskendasin omal raporti lihtsalt neljale peamisele punktile ma tean, et Afganistanil on väga palju probleeme, sõltuvalt sellest, kuidas seda riiki vaadata, äh, torkavad äh, need probleemid silma või siis ei torka. meie aspektist on Afganistan väga oluline, sellepärast et äh, see on seotud rahvusvahelise terrorismi teemaga, asjaolu, et me relvade jõul Afganistani tungisime, et võidelda seal olevate Al-Qaeda liikmetega, asjaolu, et Afganistan on oopiumi tootmise allikas, nelikümmend, üheksakümmend protsenti oopiumist ja heroiinist Euroopast tuleb Afganistanist ja läheb ka Venemaale. Venemaa on suuruselt teine Afganistani oopiumi ohver ning ma mainin oma raporti lõpuosas siis ka Venemaad ja seda, et teda tuleb kaasata oopiumikasvatuse lõpetamisele Afganistanis. aga afgaani rahva jaoks ei ole kõige suuremaks prioriteediks mitte terrorism või oopiumi kasvatamine, vaid vaesus. Afganistan on üks vaesemaid maailma riike koos Sierra Leone ja veel mõnede teiste Aafrika riikidega. vaesus tapab Afganistanis rohkem inimesi kui sõda loomulikult äh, kõik sõltub vaatevinklist. meie loomulikult oleme Euroopa Parlament äh, ning meil on väga suur vastutus, me peame keskenduma ähm, oma prioriteetidele, aga mina püüdsin anda oma parima selleks, et arvestada ka sellega, millised on afgaanide prioriteedid. kõigepealt äh, vaesuse probleem, see on kõige olulisem teema vaesuse likvideerimine mängib olulist rolli ka pikaajaliste lahenduste leidmisel Afganistani probleemidele. aga ma siiski keskendusin raportis põhiliselt sellele, millised on Euroopa prioriteedid ja keskendusin selle raporti siis neljale punktile. kõigepealt rahvusvahelise abi kvaliteet ja mõju äh, siiamaani Äh, mida siis äh, Euroopa Liit, äh, USA ja Jaapan on osutanud ja on ka veel teisi väiksemaid doonoreid. aga suurem osa siis rahvusvahelisest abist Afganistani tuleb just siis nendest piirkondadest, mida ma mainisin. siis rahuprotsess me ei saa äh, viia ellu mingeid strateegiaid, kui Euroopa Liit ei võta seisukohta rahuprotsessi osas, mis Afganistanis on käimas. tõsi, see rahu, rahuprotsess on veel väga algelises seisus, aga pärast Londoni ja Kabuli konverentse, kus siis õnnestud, õnnestus kokku panna äh, väga tugev plaan, äh, kus jõuti järeldusele, et sõjalist lahendust ei ole ning äh, tuleb pidada läbirääkimisi ühe osaga Talibanist Äh, rahu, see kõik on osaks rahuprotsessist ning pärast seda kahte konverentsi oleme me siis äh, äh, sunnitud välja töötama ka Euroopa Liidu äh, seisukoha, siis Afganistani politsei koolitamine. see on samuti äärmine, äärmiselt oluline Äh, selleks, et justkui äh, meie väed Afganistanist ära tulevad. minu seisukoht on selline, et äh, ei oleks hea ja va eriti vastutustundlik Afganistanist kohe lahkuda, sellepärast et me oleme seal olnud juba pigem ligemale kümme aastat. me oleme andnud, me oleme põhjustanud selle olukorra, mis seal valitseb ja, ja me ei saa lihtsalt ühel päeval öelda, et noh, nüüd me läheme ära ja ei hooli sellest, mis edasi saab. äärmiselt oluline on ka see, on see, et me jätaksime maha siiski riigi, mis suudab oma julgeoleku eest ise vastutada, politsei koolitamine, mis suudaks siis tagada Afganistani kodanikele vähemalt miinimumturvalisuse, on üks väga oluline punkt poolt. ning muudatusettepanekud on minu äh, versiooni selles punktis oluliselt parandanud. ja äh, siis veel ähm, arenguküsimused. ma äh, panin siin üksikasjalikult kirja, kuidas me peaksime edasi liikuma, ma suhtun väga kriitiliselt kõigesse sellesse, mis Afganistanis siiamaani oopiumi probleemi osas on tehtud. ma kahetsen, et äh, ei ole tehtud mitte mingisuguseid katseid äh, välja töötada sidusat strateegiat või, või plaani oopiumimoonide kasvatamise lõpetamiseks mõistliku aja jooksul ma olen aastaid Afganistanis selle teemaga tegelenud ning ma üritasin siis äh, raportis kajastada oma kogemusi tegin äh, mõned äh, väga konkreetsed ettepanekud, kuidas olukorda lahendada. peamine lahendus on see, et meil on vaja strateegiat oopiumimooni kasvatuse lõpetamiseks. seda strateegiat hetkel ei ole ning äh, ma loodan, et kõik kolleegid minu raportis seda punkti toetavad. ma loodan, et see põhiline raamistik, mille ma välja pakkusin, on teile vastuvõetav ja ma tõesti olen tänulik kolleegidele nende panuse eest. nüüd veel natukene raporti kohta esitatud muudatusettepanekutest. tegemist on kriitilise raportiga, mis on äh, kirja pandud äh, väga otsekoheselt äh, keeles, mida tavainimesed saavad ka, millest ka tavalised inimesed aru saavad ja ka rahvusparlamentidega on konsulteeritud ma tõesti imetlen Ameerika Kongressi seda, kuidas Ameerikas äh, dokumente koostatakse. Need on kirjutatud väga arusaadavas ja selges keeles, kus on väga palju detaile ja just nimelt selles keeles, mida tavalised inimesed räägivad. Need, kes äh, sellise keelekasutusega võib-olla äh, tuttavad ei ole, neid võib-olla see minu stiil häirib Äh, see, sellepärast et ma ütlen ühe veini kohta vein ja leiva kohta leib, aga mõned muudatusettepanekud äh, on sellised, mis üritavad siis minu mõningaid liiga otsekoheseid väljendusi pisut leevendada. ja öelda siis asju äh, niimoodi kaudsel moel raport on kriitiline, kuna see käsitleb uut strateegiat see tähendab siis äh, lahkumisstrateegiat. praegu äh, rahvusvaheline üldsus igal, igal pool arutab seda, kuidas Afganistanist lahkuda, äh, kuidas me oma väed saame sealt välja tuua, kuidas me saame asendada siis sõjalise sekkumise rohkem tsiviilsekkumisega. ma loodan, et kolleegid hindavad ka minu lähenemist. nüüd räägin siis muudatusettepanekutest. paljud muudatusettepanekud ähm, äh, muudavad raporti sisu paremaks. ma toon lihtsalt äh, mõne näite, näiteks muudatused, äh, muudatused, mis puudutavad Afganistani kohtunikke, siin on muudatusettepanekus on öeldud, et ei piisa ainult politseinike koolitamisest, meil on vaja ka äh, paralleelselt koolitada Afganistani äh, kohtunikke, sest äh, muidu ei ole meil mingeid tagatisi selle kohta äh,, et äh, õigusriigi põhimõtteid järgitakse. ma selliseid muudatusettepanekuid toetan, see muudatusettepanek on väga hea. Äh, samas äh, küsimuses aga ei aktsepteerinud ma ähm, mõningaid muudatusettepanekuid, mis seda punkti pisut liialdavad. nii et, et ma ei toeta neid muudatusettepanekuid, mis nõuavad Afganistanis äh, rahvusvaheliste prokuröride ja kohtunike ametikohtade loomist, nagu me Bosnias näiteks tegime omal ajal. Afganistani olukord ei ole sama. Äh, karistusseadustik on erinev, äh, see on hoopis teistsugune näiteks Kosovo karistusseadustikust või Bosnia omast, mis on väga sarnased Euroopa karistusseadustikele Afganistani karistusseadustik on äh, väga keeruline dokument, sisaldades palju šariaadi seaduste elemente ning minu arvates ei ole eriti palju neid rahvusvahelisi kohtunikke ja proku-, prokuröre, kes rakendavad šariaadi seadusi. nii et, et minu arvates ei ole selline lähenemine lihtsalt praktiline, me peame siiski Äh, nende endi kohtunike koolitusele tuginema. Äh, kohtunikud peavad politseinikke toetama, aga me peaksime neile siiski jätma ruumi ja autonoomiat ja suveräänsust, mis neil on vaja, arvestades seda, et nende õigussüsteem on meie omast ikkagi väga erinev mõnedele muudatusettepanekutele ütlesin ei, mitte sellepärast, et ma oleksin nende vastu, aga sellepärast, et nad lihtsalt kattuvad üksteisega või äh, dubleerivad üksteist või on mõne raporti osaga juba kaetud Äh, järgmisel nädalal Strasbourgis ma esitan siis kompromissettepanekud kohtumisel, kus on koos kõik siis muudatusettepanekute autorid ja variraportöörid ning ma üritan siis kõikvõimalikel teemadel kompromissi saavutada, sest tõesti, meil valitseb äh, väga suur koostöövaim ja igasugusest dublitseerimisest on võimalik äh, lahti saada mõnedele muudatusettepanekutele ütlesin ei ka sellepärast, et nad muutsid teksti liiga leebeks. ma paluksin, et te, et, et, et te mõistaksite, et ma, ma üritasin olla väga selge ja see raport nüüd äh, arvestades äh, selle teema olulisust edastatakse ka tavalistele inimestele ja ajakirjandusele ja neile ei meeldi, kui siin on liiga palju selliseid äh, oskustermineid ja muid asju. nüüd ma ütlesin, et on viisteist muudatusettepanekut, mida ma ei saa vastu võtta, sellepärast et nad on pisut vastuolus raporti peajoonega aga nagu ma ütlesin, ma olen valmis neid autoritega arutama ning pakkuma välja kompromisse tegemist on muudatusettepanekutega, mis rõhutavad niinimetatud äh, positiivseid elemente, mis meie sekkumisega Afganistanis on äh, kaasnenud ja lõppkokkuvõttes viivad nad lihtsalt sellise roosilise pildini olukorrast Afganistanis, öeldes näiteks enamik suuri linnu Afganistani peamistes probleemides täna ei puutu kokku mitte mingisuguse vägivallaga, sellist lähenemist ma ei saa aktsepteerida, sellepärast et kõik need muudatusettepanekud, äh, mis äh, ülistavad siis viimaste äh, valimiste läbiviimist, on vastuolus nende kolleegide muudatusettepanekutega, kes on siis kritiseerinud viimaseid valimisi Afganistanis ning samuti muudatusettepanekud, mis puudutavad naiste õigusi, mis minu arvates liigselt rõhutavad edusamme selles valdkonnas. mina ise ja mõned ja enamik kolleege leiame, et tegemist on valdkonnaga, kus tegelikult edusamme on olnud väga vähe. tegemist on valdkonnaga, kus meie peaksime äh, sekkuma ja tegema seda, mida minevikus ei ole te tehtud. Äh, on ka muudatusettepanek, mis äh, väga ebakohaselt võrdleb seda seitsekümmend kuut protsenti tsiviilohvreid mida on põhjustanud Taliban ja ainult ka-, et eh, NATO jõu, NATO süül on hukkunud ainult kakskümmend neli protsenti tsiviilelanikke. see tähendab, et eh, me tunnistame et, et kakskümmend neli protsenti NATO rünnakute ohvritest on olnud tsiviilelanikud, eh, keda on tapetud täpselt samamoodi, nagu Taliban oma ohvreid tappis. sellised võrdlused on lubamatud ning ma Äh, palun, et autor selle muudatusettepaneku tagasi võtaks. me ei saa panna võrdsetele alustele rahvusvahelist jõudu, mis kohandab Genfi konventsiooni või mis on kohustatud Genfi konventsiooni järgima ja mässulisi, kes äh, ei hooli Genfi konventsioonist nii et, et äh, nende erinevate gruppide ohvrite võrdlemine minu meelest on kohatu seetõttu ma palun, et see muudatusettepanek võetakse tagasi. me korraldame järgmisel nädalal Strasbourgis kohtumise ning selle nädala lõpuks te saate minu kompromissmuudatuste ettepanekud ning siis, nagu esimees ütles, meil on teine võimalus arutada siis kahekümne kaheksandal oktoobril ahvetis neid muudatusettepanekuid. nii et, et meil on veel piisavalt aega ja võimalusi ning äh, ma tänan teid äh, väga, äh, et mind nii kannatlikult kuulasite. Kasuliidis, please. suur tänu ja nüüd härra Kasuliidis, palun. suur tänu, härra esimees ja ma paluksin teil kõigepealt äh, vabandada meie fraktsiooni poolt, äh, suurem osa meie fraktsiooni liikmetest, Rahvapartei fraktsiooni liikmetest on Madeiras praegusel hetkel ja seetõttu nad ei saa osaleda sellel koosolekul, ka mina oleksin soovinud olla Madeiras, pole midagi öelda, aga mina siiski esindan meie fraktsiooni täna siin. kõigepealt tahaksin tänada härra Lakit selle suurepärase, selle tõsise töö eest, ta on vaeva näinud äh, selle raporti koostamisel, me kõik peame tunnistama, et härra, härra Lakil on, on ekspert Afganistani küsimustes rohkem, kui meie seda oleme. ja oma raportis on ta püüdnud esitada lähenemist, mis on pisut tavapärasest erinev. ta on juhtinud tähelepanu erinevatele asjaoludele, millele oleks pidanud tähelepanu pöörama juba minevikus, võtame näiteks äh, küsimuse, mis puudutab rahvusvahelise terrorismi ja uimastikaubanduse küsimus, mida tuleb käsitleda ühe, ühe valdkonnana, ta rääkis samuti ka vaesusest ja vaesus on tõenäoliselt kõige tõsisem rahvusvahelise terrorismi põhjus äh, või kasvulava, see võimaldab äh, Afganistanis terrorismile äh, õilmitseda ja sellega on seotud ka oopiumimoonide kasvatamine. aga ka soov üksmeelele jõuda, kompromissile jõuda, on ka väga positiivne külg härra Arlaki lähenemises ja see on meie jaoks väga positiivne, meie jaoks äh, Rahvapartei fraktsiooni jaoks peaks äh, äh, kindlasti äh, lähtuma praegusest mässuliste vastase võitluse strateegiast, mis otsuti, otsu-, mille üle otsustati kindral Ki-, Kristali perioodil, see strateegia, millest ma räägiksin veel hiljem, on arvesse võtnud erinevaid mineviku möödalaskmisi, mida on raportis ka mainitud ja see on ka mitmete muudatusettepanekute teemaks. see mässuliste liikumise vastane strateegia aitab valmistada Afganistani sõjaväel ja politseil ette kahe tuhande neljanda, kahe tuhande neljateistkümnendal aastal riigi julgeoleku vastutuse ülevõtmiseks ja seda alates kahe tuhande üheteistkümnenda aasta juulist juba. see strateegia Äh, on ette nähtud mässuliste vastaseks võitluseks, aga see aitab ka korraldada julgeolekut ja turvalisust püsivalt, toetada kohalikku elanikkonda ja äh, tuua tsiviilelanikkonda äh, infrastruktuuri ülesehitamisprojektidesse, nii et kogu rahvas selleks kasu saaks. ja selle mässulise vastase võitluse strateegia edu Äh, aitab äh, üles ehitada riiki, milles, mille puhul me ei taha näha tulevikus enam selliseid süngeid äärmuslikke lähenemisi ja terroristlike liikumiste domineerimist ja mõned ütlevad, et Al-Qaeda on nüüd Afganistanist lahkunud äh, ja seetõttu peaks nüüd äh, liitlaste väed väljuma, aga ei, see ei ole nii, äh, see ei ole kõige eesmärk. see strateegia, mida toetab ka Euroopa Liit oma tegevuskavaga, on võtnud arvesse ja tunnustanud, tunnistanud eelmiste strateegiate vigu ja puudujääke ja samuti see tunnistab et on vaja aega selleks, et see, see strateegia saaks äh, toimida, väga raske on kiire, kiireid lahendusi näha. liitlaste väed ja Afga-, Afganistani väed ei suuda äh, ainult sõjaliste vahenditega võitu saavutada ja Taliban äh, ei saa ka sõjaliselt ainult liitlaste üle võimu saavutada. uus strateegia tunnistab mitmeid vigu, nagu öeldud, nagu näiteks varasem taktika, et on keskendutud ainult terrorivastasele võitlusele, terroristide äh, leidmiseni ja äh, väljajuurimiseni see on osutunud äh, vigaseks strateegiaks. terrorismivastane võitlus iseenesest võib olla lihtne ülesanne, aga sellega seoses ei võetud arvesse tsiviilelude Äh, ohtu seadmist, äh, samuti äh, eraettevõtete personali kaas-, kaasamine sõjalistesse projektidesse, siis on jäänud uimasti probleem, oopiumimoon, kirjaoskamatus, kõik sellised asjad kahe silma vahele, sõltumata nendest rahadest, mis on tegelikult eraldatud Afganistanile, aga samas ei tohi ka alahinnata varasemaid saavutusi, ehkki üldiselt võib öelda, et valitseb siiski pettumuse meeleolu. nii et raportis, kus on kõik need asjaolud ja vead välja toodud ja puudujäägid välja toodud, ja selles on ühendatud liitlaste mässuliste vastane strateegia kriitiliste elementidega, mis on õiglane. ma kohtusin härra Arlakiga ja ma mõistsin, et ta kavatseb arvesse võtta kompromissmuudatusettepanekus see, neid, neid olulisi ühenduslülisid, mida me oleme välja toonud. aga ma olen ka ühes küsimuses teistsugusel arvamusel ja ma tahaksin seda välja tuua. võib-olla komisjonil on õigus me ei räägi tegelikult siin uuest strateegiast, on juba olemas strateegia, see mässulise vastase võitluse strateegia. võib-olla me võiksime sellele strateegiale anda võival-, ühe võimaluse, sellel strateegial on vaja aega selleks, et me saaksime hakata näha tulemusi, me ei saa hakata rääkima uutest strateegiatest, eraldi strateegiatest, mis on ülejäänud liitlaste strateegiast erinev, sellepärast et me ei ole Afganistanis üksinda, me ei saa üksinda midagi saavutada. võib-olla selle asemel, et kasutada sõnu strateegia, võiksime kasutada sõnu lähenemine või poliitika, kui me ka katsume läheneda küsimusele uue vaatenurga alt. mis puudutab poliitilist protsessi, siis loomulikult poliitilise protsessi lõpp tulemus peaks olema poliitiline, aga mässuliste vastasele võitluse strateegiale tuleks anda aega ja me peame alustama läbirääkimisi praegu, Taliban peab olema, on praegusel hetkel jõupositsioonil ja kui läbirääkimised ei saa toimida vaherahu olukorras, äh, siis me leiame, et mehitamata lennukite kasutamist ei saa lõpetada. mõningad kontaktid on Karzai ja Talibani vastas olemas, aga mulle, Mari, avalikud avaldused äh, töötavad siiski meie vastu me peame pöörama tähelepanu sellele, et kõik konfliktiga seotud jõud peavad osalema läbirääkimistes, kui need läbirääkimised aset leiavad, ükskõik millal see ka ei oleks. me ei tohiks jätma vahele, jätma äh, Põhja alliansi tähelepanu alt välja ja ja nii edasi ja Karzai ja Talibani vahelised äh, läbirääkimised ei saa muutuda selliseks klanni aruteluks, me peaksime julgustama läbirääkimisi ka kohaliku tasandi ja piirkondliku tasandi ametivõimude vahel ja samuti ka kohaliku tasandi ja mässuliste vahel, sellepärast et äh, võib-olla mõned neist on sattunud valele poolele mitte ideoloogilistel põhjustel või terroristlikel põhjustel, vaid äh, pigem vaesusest tulenevalt ja siin on äh, tegemist äh, uue lähenemisega härra Laki poolt. me peame aktsepteerima mõningaid asjaolusid, Ameerika Kongress on teatanud, kui suured summad on antud äh, erafirmadele, vahendusfirmadele ja nii edasi. kõik need rahalised vahendid on kaduma läinud tarneahelas ja osa on läinud kaduma neist sõjapealikele ja mässulistele nii-öelda katuse pakkumiseks ja väga väike osa on ka läinud Afganistani äh, Äh, asutustele. aga me peame kõiki selliseid lähenemisi parandamine, mis äh, annab äh, juba ette lunastuse korruptsioonist Karzai vali-, valitsusele ja ametnikele valitsus peab vastutama selle eest, et äh, abi er,, kuidas abi eraldatakse kohalikele äh, projektidele ja, ja omavalitsustele. abi peab aga minema otse doonoritelt äh, kohalikule tasandile, siiamaani ei ole kellelgi õnnestunud äh, luua kes-, su-, tugeva keskvõimuga äh, riiki Afganistanist, tegemist on alati olnud äh, sellise kohaliku tasandi ja hõimu äh, jaotusega riigiga. mis puudutab uimastikaubandust ja uimastit, siis, uimasteid, siis mul on väga hea meel, et Arlaki on sellele tähelepanu pööranud. nõukogu ja komisjoni esindajad tulevad meie komisjoni aasta aasta järel ja ma olen kogu aeg küsinud sama küsimust, kuidas on võimalik, et meie sõjaväe on riigis ja hoolimata sellest on Afganistan suuremaks oopiumitarnijaks Euroopale ja ka muudele maailma piirkondadele. ja see äh, kasumirikas äh, kauplemine jätkub ja esimestel aastatel on äh, terrori ja, ja nüüd on meie strateegia saanud äh, esimestel aastatel uimastid terrorismivastase võitluse varju ja äh, see on siin väga hästi välja toodud. mina tahaksin omal isik, isik, isiklikult öelda, et ma olen, äh, ma olen äh, pestitsiidide ja ma olen taimemürkide kasutamise vastu, kuid on äh, siiski põllumehi, kes äh, ei ole valmis alternatiivseid põllukultuure kasutama, asutu-, kasvatama asuma. meie peame saatma sõnumi, et äh, me peame otsustama, mida me teeme, kas me lihtsalt laseme asjadel minna nii, nagu nad on, või me keelustame taimemürgid. ja siin on otsustanud raportöör keskenduda Afganistani politseile ja jätta sõjaväe kõrvale. Afganistani sõjavägi on koolitatud erinevate projektide käigus ja nad osalevad nüüd liitlaste tegevuses ja kahe tuhande neljateistkümnendal aastal on sõjavägi valmis ohjad äh, täielikult üle võtta. Äh, härra Arrakil on loomulikult õigus äh, otsustada, milliseid teemasid ta käsitleb oma raportööris, ma mõistan seda. ma olen esitanud siiski muudatusettepanekud selle küsimuse käsitlemiseks. Püü-, püüdes puudutada tasakaalu ja võib-olla need sõjaväe ja politsei vahel, aga võib-olla need ei ole kõige sobivamad siia. mis puudutab politseikoolitust, siis sõjavägi ei saa politseid koolitada, see on selge ja seetõttu NATO öö, äh, ei saa olla vastutav sõjaväe koolitamise eest, eraettevõtted äh, ei ole suutnud seda ülesannet äh, vastuvõetavalt lahendada ja seetõttu peaks eraettevõtetega ühenduse lepingute sõlmimine lõppema, aga seda ei tuleks lõpetada üleöö, tuleb rakendada teisi politsei koolitamise meet-, meetmeid ja kui need on paika pandud, siis võib-olla ei ole eraettevõtteid enam vaja. mis puudutab värbamist, siis ainult kirja oska-, oskavaid inimesi äh,, ainult kirja oskavate inimeste vält-, värbamise eesmärk võib-olla ei ole äh, kõige realistlikum, meil on vaja sada tuhat inimest ja, ja loomulikult ka ohvitserid ja kõik muud peavad olema äh, peavad oskama lugeda ja kirjutada, kas nii palju inimesi on, äh, kes, kellel oleks üldsegi kirjaoskus olemas äh, ja võib-olla me peaksime lihtsalt oma sõnastust parandama ja kirjutama, et tuleks eelistada inimesi, kelle kellel on kirjaoskus, äh, mitte võtta ainult inimesi, kellel on kirjaoskus. aga üldiselt oleme arvesse võtnud arvesse võtnud härra Arlaki üldist lähenemist, muudatusettepanekuid, mõningate tema ettepanekutega ma olen nõus, teiste puhul ma arvan, et meil on võimalik saavutada äh, kompromiss, hoolimata sellest, et äh, ta on äh, öelnud mõningaid asjaolusid, mille ütlemiseks tal on õigus, kuid millega ma võib-, ja mille puhul ma loodan, et me tulevikus järgmisel nädalal jõuame ehk üksmeelele, kui me teeme siis tööd. suur tänu! härra Maiser ja ma tuletaksin meelde, et kell kümme kolmkümmend peame me otsad kokku tõmbama selles küsimuses äh, ja sellepärast, et meie ette tuleb Pakistani välisminister, härra Naiser, palun. aitäh, härra esimees. olles variraportöör Sotsiaaldemokraatide fraktsioonist, tahaksin ma kõigepealt tänada härra Arlakit ja ma ei tahaks hakata siin ainult äh, ülistama härra Arlakit äh, selle asjatundlikkuse eest, äh, mida ta on demonstreerinud selle raporti koostamisel. mul on, ma olen tegelikult ka tänulik tema, talle, sellepärast et meie oma fraktsioonis oleme suutnud teda veenda, et meie argumentidel on tõetera sees, ta oli valmis kuulda võtma meie nõuandeid, meie mõistlikke nõuandeid ja ma arvan, et on mõningad küsimused, millega me veel võib-olla päris nõus ei ole, aga aga mille puhul meil ehk õnnestub üksmeelele jõuda. ja muudatusettepanekud on mitmeid muudatusettepanekuid, mida on arvesse võetud ja sisse viidud, mis puudutab uut strateegiat või uut poliitikat, minu jaoks see ei ole nii oluline, kas tegemist on strateegia või poliitikaga selge on see, et tegemist ei ole mingisuguse tegevuskavaga, tegemist on hoopis äh, millegi suuremaga. ja selle raporti üldise lähenemisega oleme me rahul, sellepärast et raport on äh, üsna kriitiline Afganistani olukorra suhtes. raportis äh, ei ole lähenetud asjadele läbi roosade prillide, tegemist on tasakaalustatud raportiga, kus on ära toodud ka positiivsed saavutused, seejuures ei ole neid aga liigselt esile toodud see raport äh, ei äh, heida pilku üle õla, püüdes kedagi varastavalt näpuga näidata. ei, äh, see raport on tulevikule suunatud ja seetõttu ma arvan, et meie jätkno, järgnevad arutelud saavad olema ka positiivses vaimus. oluline on ka see, et see raport on hea, tugev raport, kuivõrd see on üles ehitatud Euroopa Liidu põhimõtetele. me oleme käsitlenud ka NATO parlamentaarset assambleed, me teame, mida NATO teeb Afganistanis, mida me peame siiski mille me, mida me peame tähelepanelikult jälgima, sellepärast et NATO-l on oma sõna sekka öelda mitmetes küsimustes Afganistani osas. igal juhul ma leian, et äh, raport on äh, realistlik, arvesse on võetud äh, erinevaid tsiviil- ja poliitilisi mõjusid Afganistanis ja arenguid. meil on tõesti vaja strateegiat Afganistanis, kus, mis tõesti toimiks, kui meie lahkume Afganistanist kahe tuhande neljateistkümnendal aastal. oluline on ka see, et eh, vaesusevastase võitluse meetmed, eh, mida rakendati kahe tuhande esimesest aastast saadik, eh, neid tuleks nüüd rakendada tõhusamalt ja vabaühenduste olulist rolli sellega seoses tuleks kindlasti rõhutada. vabaühendustel on aastatepikkused kogemused Afganistani ja kindlasti on vabaühendused ekspertideks, kelle nõuandeid me võime usaldada ja ja samuti ka abitöölised Afganistanis, abiorganisatsioonide töötajad on sama suures ohus nagu meie sõjaväelased. samuti ei saa kindlasti tähelepanu alt välja jätta inimes-, naiste olukorda Afganistanis. naiste olukord Afganistanis on küll paranenud, aga sugugi mitte eh, nii suurel määral, nagu me oleme siin sageli arvanud ja öelnud. samuti peame osutama oma abikätt kodanikuühiskonna ülesehitamiseks. me peame aitama tugevdada kohaliku tasandi ametivõime ja see on võimalik ainult siis, kui me saame samal ajal Afganistanis toetada õigusriigi põhimõtteid ja sellega seotud on jällegi politsei koolitus, tugev politsei, et need kaks protsessi saaksid toimida paralleelselt. siis lõpetuseks lepitusprotsess Talibaniga. ma arvan, et me peame lähenema Talibanile väga erineva vaatenurga alt, sellepärast et on erinevaid Talibani esindajad, Talibani, Talibani esindajad, kelle puhul ei ole midagi enam ära teha, on Talibani esindajad, kes äh, on surve all ja kes on äh, Talibani äh, liikmeks saanud ainult sotsiaalmajanduslikel põhjustel ja on sunnitud olnud seda tegema ja need on need inimesed, kellele me peaksime koostööga ulatama. me peaksime väga tähelepanelikult neid hindama, aga selline lepitusprotsess saab olla, toimida ainult käsikäes Talibaniga ja äh, veel kord kordaksin üle, et mul on väga hea meel, et äh, RLAK-i lähenemine selles äh, raportis on selline, nagu ta on, sellepärast et see kajastab väga hästi meie ideid, meie mõtteid, meie arutelud ja koostöö jätkuvad järgmisel nädalal ka oktoobri lõpus, nii et äh, suurem osa päev saab toetada seda raportit tõenäoliselt, kui me asume hääletama. aitäh. nüüd härra Šolts, palun. ka mina räägin saksa keeles sooviksin tänada variraportööre. pean vabandama mõnede variraportööride nimel, kes praegu siin ei saa viibida. meil on mõnikord eriarvamused raportööriga, kuid soovime siiski tänada teda selle lähenemise eest, et seataks uus suund Euroopa Liidu poliitikale Afgan-, Afganistani suunal ja see peab äh, muidugi käima käsikäes rahvusvahelise üldsuse lähenemisega, vaadates äh, seda, mis koha peal äh, majanduslikult ja sotsiaalselt toimumas on Afganistanis. olles nüüd ära kuulanud eelkõnelejad, pean mainima, et see raport tegelikult peegeldab väga hästi ka Afganistani konflikti ennast ja seda, kuidas seda tajutakse Euroopa Liidus, võtab arvesse avalikku arvamust kõigis kahekümne seitsmes liikmesriigis ja see kõik, seda kõike saab kasutada selleks, et uut poliitikat välja kujundada. me teame, et sõjaliste jõudude kasutamine liikmesriikidest ja ka NATO jõudude kasutamine on see, millele rahvas äh, Euroopa Liidus vastus seisab, nii et ükskõik, äh, mida siis teeb valitsus ja millised äh, on need arusaamad sellest, kuidas saaks rahvusvaheliselt seda poliitikat ümber äh, kujundada, et siis me peame selle vastuolu kuidagi lahendama. see raport, mis keskendub neli, neljale põhiteemale, toob välja täiesti uue lähenemise ja ma arvan, et me peaksime seda toetama, ma toetan raportööri lähenemist, et sõjaline lahendus tegelikult ei ole lahendus. kuidas äh, saaks Euroopa Liit kaasa aidata kodanikuühiskonna tugevnemisele, kuidas me saaksime tagada selle, et mitte sõjale, sõjaline lahendus panustaks äh, Äh, siseriiklike probleemide lahendamisele. muidugi peame me rääkima riiklike institutsioonide ülesehitamisest, kõikidel tasanditel ka kohtusüsteemi tugevdamisest. hiljuti äh, Kaubanduskomisjonis äh, olid meil samuti selleteemalised arutelud, kuulsime sellest, et Euroopa Liit on saatnud kohtueksperte, äh, juriste Afganistani selleks, et anda afgaanide kasutusse uusi vahendeid, mida saaks kasutada kohtusüsteemi ähm, parandamiseks. mis puudutab naiste olukorda, siin saan toetada eelkõnelejat kes ütles, et äh, naiste olukord tegelikult ei ole eriti paranenud. vastupidi, teated näitavad, et äh, endiselt äh, on naiste olukord väga ebakindel. ja veel üks aspekt, mida ei ole ehk piisavalt puudutatud selles raportis. see on midagi, mis on paljudes aruteludes siiski esinenud erinevates komisjonides, see puudutab energia tootmist, mis puudutab eh, majanduslikku lähenemist energia tootmisele, kas see ei oleks võimaluseks tagada demokraatlik osalus ka rahva poolt nende riigi eh, tuleviku kujundamisse? selle mõistmisse, milline võiks olla sotsiaalmajanduslik areng Afganistanis tulevikus. ma ei taha pikalt rääkida, ma tean, et äh, kahekümne seitsmenda septembri Financial Times Germany väljaandes on äh, räägitud ka erinevatest väljavaadetest parlamendivalimiste järgselt. ja lisaks julgeoleku puudusele äh, olid ka teisi põhjuseid, ähm, miks inimesed ei läinud parlamendivalimistele nii arvukalt, kui loodeti, sest tegemist oli ka pettustega seal ja võltsimistega nii et kui me soovime midagi muuta, siis me peame tõepoolest siiralt ja ausalt tegutsema ning keskenduma just mittesõjalisele lahendusele, rahumeelsele lahendusele. aitäh! aitäh, esimees! kõigepealt sooviksin õnnitleda härra Arlakit selle raporti valmimise puhul põhimõtteliselt nõustun tema lahe, lähenemisega ja sellega, et me peaksime asju nimetama õigete nimedega ja et äh, me peaksime asju lahti seletama ka sellisel viisil, mida kodanikud mõistavad. me oleme olnud Afganistanis juba üheksa aastat ja täiesti selge on see, et sõjaline lahendus ei to-, ei tööta kõik äh, see sõjalisele varustusele kuluv äh, raha võiks olla suunatud hoopis vaesusevastasele võitlusele. me peame nentima, et me jagame vastutust ka tekkinud olukorra osas ja me ei tohiks jätta Afganistani äh, hädas üksi. me peame tõepoolest tagama selle, et me Afganistani abistame muudatusettepanekud, eriti just lõigete kolmkümmend kaks, kolmkümmend kolm osas on heaks võimaluseks rääkida sellest poliitilisest lahendusest, mida me püüame kujundada. ja siin äh, me peame rääkima konkreetsetest meetmetest, mitte lihtsalt äh, mingitest äh, ideedest. ja kindlasti peaks üheks juhtpõhimõtteks olema detsentraliseerimine, me peame enam kaasama kodanikuühiskonda ja kõik need rühmad, kes on praegu rahuprotsessist kõrvale jäänud, need peaks, neid peaks kaasama, paštunid näiteks, nendele peaks samuti siin raportis viitama, kuna nad äh, mängivad mässuliste jaoks praegu väga olulist rolli. paštunid peaks olema kindlasti osaks tuleviku poliitilisest äh, lahendusest ja samuti peaks vastutus äh, kasvama. see oleks äh, ka võimaluseks korruptsioonivastases võitluses. peame vaatama seda regiooni üldisemalt, laiemalt, vaatama, kuidas äh, saaks seda koostööd selles regioonis viljakamalt korraldada. koos härra Noiseriga pakkusime välja selle, et me vaataksime ka veemajandusküsimust lähemalt, aitamaks Pakistani ja naaberriike. mõeldes ka hiljutistele üleujutustele Pakistanis, peame mõtlema Pakistani põgenikele ja strateegilistele tagajärgedele. lõpetuseks olen ma nõus äh, nende muudatusettepanekutega, mis väljendavad pettumust viimaste valimiste tulemuste üle, hoolimata sellest, et paljud inimesed äh, püüdsid äh, neid asju näidata pigem positiivsena, on meie jaoks siiski oluliseks motiiviks siin ka valimispettused ja võltsimised. aitäh! härra Svoboda, palun! Danke, Herr Vorsitzender. Ich äh, aitäh, esis-, esimees. see on vägagi julge ja innovatiivne raport, näitab uut lähenemist, olgu siis tegemist kas uue lähenemise või uue strateegiaga, see on nüüd äh, igaühe enda otsustada et kui me vaatame NATO-t, siis on tõepoolest uus äh, strateegia kuid nüüd kaheksa-üheksa aastat pärast seda, kui see kõik alguse sai, kui see operatsioon algas, peaks NATO vähemalt äh, kaaluma seda, mida ta peaks edaspidi tegema. ja kui me vaatame lähenemist Iraagis ja Afganistanis, siis äh, Äh, oli uskumus, et sõjaliselt võib sekkuda, valitsuse välja vahetada, kuid nüüd äh, selline paradigma on muutumas. inimesed enam kipuvad arvama, et sellisel olukorral ei olegi lahendust või vähemalt sõjaline lahendus ei ole see õige lahendus. või vähemalt enne, kui äh, sõjalise äh, operatsiooniga algust, et peab vähemalt mõtlema, mis edasi saab, mis sellest kõigest välja tuleb, see Bushi algatatud aga ülioptimistlik missioon on nüüd oma vilju näidanud. kõige keerukam probleem on muidugi läbirääkimised Talibaniga me ei tohiks nüüd äh, kümme, kaksteist aastat hiljem lihtsalt äh, tagasi tõmbuma ja laskma olukorral kujuneda selliseks, nagu ta oli alguses. ja mina olen esitanud muudatusettepaneku, äh, mille kohaselt me tooksime välja, millisest Talibanist me õieti räägime. kas me räägime inimestest, kes soovivad endist võimu taastada kes soovivad taastada sellise äh, terrorismiriigi, seda me peame kindlasti igal juhul vältima, see oli ju kogu selle sõjalise sekkumise eesmärgiks. see, et äh, oleks võrdsed õigused, et äh, naised äh, ei peaks tingimata purgat kandma äh,, juurdepääs kooliharidusele ja nii edasi, nii et äh, me, me peaksime kindlasti vältima seda, et tekiks uuesti maailma, ülemaailmse terrorismikeskus äh, Afganistanis. kuid teine küsimus on, kas äh, me üldse peaksime taliibidega läbirääkimisi pidama ja kui me nendega räägime, siis peaksime leidma need rühmitused, kes muidugi on huvitatud võimust, kuid kes samas on valmis aktsepteerima teatud demokraatlikke elemente, e, demokraatlikke ning e, võrdsuse põhimõtteid. nii et siis peaks olema tagatud mingid teatud miinimumõigused. rohkem mul midagi lisada ei ole juba öeldule järelduseks äh, on niisiis äh, ei mingit sõjalist sekkumit, ilma et ei ole pli, äh, plaani hilisemaks tsiviilühiskonna ülesehitamiseks. muidugi me peame keskenduma terrorismi tõkestamisele, kuid me peame juba algusest peale olema palju enam valmis tagajärgede eest vastutama ja neid õppetunde arvesse võtma. ma ei tea, kas Afgani-, Iraagi kogemus tõepoolest arvesse võeti ka Afganistani puhul ja ma ei tea, kas seda ka tulevikus hakatakse arvesse võtma, kuid see raport on kindlasti väga oluline osa sellest õppeprotsessist. naiivne oleks öelda, et mitte kunagi enam ei tohiks me sõjaliselt sekkuda kuid äh, kindlasti saame öelda ei sõjalisele sekkumisele, ilma et meil oleks mingi tsiviilplaneerimisvisioon. Ähm, muidugi Iraak ja Afganistan juba algusest peale olid erinevad juhud, ja kokkuvõttes võib öelda, et tegemist on väga hea tasemelise raportiga, see on väga hea lähtekoht mõttevahetuseks, kuidas me peaksime sarnastel juhtudel tulevikus käituma uh,. suur aitäh, nüüd siis järgmine kõneleja, palun äh, pidage siis ka kella silmas, härra Taaler, aitäh. paljud kolleegid on juba tänanud raportööri ja ka mina ühinen nendega. ma sooviksin äh, samuti ette äh, välja tuua selle, et härra Arlaki on teinud suurepärast tööd, aga nagu paljud teised kolleegidki juba ütlesid, tuleb hoolitseda selle eest, et me ikka puude taga ka metsa näeme Äh, tegemist on äh, strateegilise küsimusega, kuidas aidata kaasa poliitilistele protsessidele, mis Afganistanis toimuvad äh, poliitiline protsess peab võimaldama lõpetada sõjalise sekkumise Afganistanis, ma kordan, sõjalise sekkumise hea poliitilise protsessi organiseerimise keskmeks on see, et meil on Afganistanis äh, tsentraliseeritud demokraatia, härra Karzai on äh, juht, nagu äh, Rahvapartei ütles, Afganistanis sellist traditsiooni ei ole kuni alates aastast tuhat kaheksasada kolmkümmend ei ole sellised asjad kunagi toiminud. Afganistanile sobib paremini detsentraliseeritud administratsioon või selline mm, kombineeritud suveräänsus riigi erinevate tasandite vahel, näiteks äh, osaline suveräänsus maksude kogumisel, sõjaline jurisdiktsioon ja nõnda edasi, aga ma ei hakka siin liigselt üksikasjadesse lakku, laskuma. ma toetan äh, raporti neid osasid, kus me äh, nõuame, et sellesse poliitilisse protsessi tuleks investeerida rohkem afgaanide rahvuslikku leppimisse. ma olen äh, selles osas raportööriga nõus, et meie eesmärgid on väga lihtsad. meil on Äh, vaja Afga-, Afgaani poolelt lubadust äh, Al-Qaedast lahti saada, meil on vaja lõpetada oopiumimoonide kasvatus ning äh, tuleb tagada miinimum inimõigused vastavalt siis ÜRO deklaratsioonidele ja teistele inimõigustalastele dokumentidele. samuti tahaksin teha ettepaneku, et raporti lõppversioon keskenduks poliitilisele protsessile, mis peaks viima Afganistani uuele teele. suur aitäh! ja nüüd äh, järgmisena saab sõna proua Neinski. Äh, kõneleja ütleb, et ka tema kõneleb emakeeles. ma tahaksin tänada raportööri härra Arlakit selle analüüsi eest, mis on väga otsekohene tõsi, meil on vaja olukorda analüüsida selleks, et äh, välja tulla uue lähenemisega. siiamaani on see lähenemine olnud kuidagi üldine. ma arvan, et nüüd me peaksime keskenduma üksikasjadele ning üritama välja selgitada, mis meil siis valesti läks. ma arvan, et äh, härra Arlaki ütleb õigesti, et me peame keskenduma kohtusüsteemi, selle julgeolekule, võitlusele oopiumi kasvatamise, oopiumi tootmisega ja inimõigustele. minu arvates on oluline ka kaasata äh, Afgaani rahvas rahuprotsessi mina olen pärit riigist, kus ei ole olnud sellist tüüpi probleeme, aga meil oli äh, probleem, et riik ähvardas koost laguneda, sellepärast me teame, kui oluline on äh, hoolitseda institutsioonide eest, et toota, toetada haridust ning äh, luua läbi VKE-de töökohti. seda selleks, et, et rahvast integreerida et inimestel oleks töö ja et nad pääsesid vaesuse küüsist. et nad ei peaks enam sõltuma rahvusvahelise üldsuse antavast abist. me peaksime äh, pöörama tähelepanu ka nendele liidritele, kes on valmis andma oma panuse rahuprotsessi, kes on valmis äh, meil aitama näiteks Talibaniga läbirääkimisi pidada, sest ma arvan, et see on ainus viis, kuidas me saame tõelist rahuprotsessi saavutada. niisiis, ma arvan, et see raport on väga oluline samm edasi, otsides uut lähenemist ja ma tahaksin raportööri veel kord tänada. ja nüüd härra Tööne eh, komisjoni poolt siis eh, Relexi peadirektoraadist. suur aitäh, esimees! ma tahaksin komisjoni seisukohalt öelda, et me loomulikult tervitame seda raportit, sest tegemist on väga siira ja suurepärase analüüsiga paljude probleemide kohta. me, me tunneme aga muret jällegi sellepärast, et me ei äh, laskuks siin nende semantiliste aruteludeni, kas tegemist on strateegia või uue lähenemisega, me leiame, et Afganistanil on juba piisavalt strateegiaid, on olemas riiklik arengustrateegia Äh, mis peaks kõrvaldama vaesuse, äh, siis meil on olemas julgeoleku küsimused, millega tegeleb äh, ISAF, siis on narkovastase võitluse strateegia, siis Kabuli konverentsil tuli Afganistani valitsus välja omaenda nii-öelda klasterite loomise plaaniga ja doonorid on seda ettepanekut juba toetanud, nii et, et doonorid osas on juba tegelikult väga palju toimunud, üritame anda afgaanidele suuremat äh, sõnaõigust, paljud strateegiad on juba olemas. minu arvates on oluline ka see, et me peaksime tõesti äh, vaatama realistlikult, millistest rahasummadest me kõneleme, kui äh, räägime uuest Euroopa strateegia meie abi on kuskil kakssada miljonit eurot aastat, see on viis korda vähem kui see, mida Jaapan aastas annab ja kui kogu Euroopa Liidu eelarve kokku võtta, see, mida siis komisjon haldab ja mida haldavad ka liikmesriigid, siis see on pisut äh, alla miljardi euro aastas, see on ikkagi vähem kui see, mida annab Jaapan ja kolm korda vähem kui see, mida annab USA Äh, kui me räägime uutest strateegiatest, siis võib-olla me peaksime endale ka meelde tuletama, kui palju raha me oleme valmis selleks kõigiks eraldama. sellepärast, et äh, kui äh, komisjon pöördub liikmesriikide poole eelarve kinnitamiseks ja parlamendi poole, siis äh, on olemas ju ka veel liikmesriikide endi kahepoolne abi, mille üle parlamendil ja Euroopa Liidul mingi komisjonil kontrolli ei ole. nii et, et me peaksime väga selgeks tegema, mida me täpselt mõtleme selle uue lähenemise või uue strateegia all veel üks asi, millele tahtsin tähelepanu juhtida, on see, et me ei ole vastu mõningatele ideedele, mida siin on mainitud aga ma siiski arvan, et me peaksime nagu rohkem kaardistama seda, mida rahvusvaheline üldsus Afganistanis juba teeb, eriti viimase kuue kuu jooksul, äh, kui on tehtud väga palju mitte ainult julgeoleku küsimustes, vaid ka arengu ja valitsuste küsimuses ja äh, rahvusvaheline üldsus on afgaanidele endile andnud juhi rolli ja ilmselt sellised arengud jätkuvad ka pärast Lissaboni tippkohtumist ja NATO kohtumisi, mis ees seisavad. samuti üritame me äh, jääda rohkem tagaplaanile oma abi osutamisel, aga see on suhteliselt keeruline. seega pisike kriitikanool raporti pihta oleks, et siin ei tuua välja seda, mis juba tehtud on aga muidu saja protsendi osas me oleme nõus selle väga, väga põhjaliku analüüsiga, mis puudutab naiste õigusi, inimõigusi ja äh, ka selle pisut äh, äh kannatavad olukorraga, kus rahvusvaheline üldsus on, me tõesti tahaksime nendes küsimustes midagi kiiresti ära teha ja veel üks asi, mis äh, hästi illustreerib neid probleeme Äh, nimelt äh, mõned valitsused on praegu tulnud välja plaaniga, et Afganistanile oleks vaja sellist detsentraliseeritud lähenemist. aga jällegi on äh, olemas näiteks plaanid Afgaani ametnike koolitamiseks kohalikul ja kesktasandil aga me peame tegutsema selles küsimuses läbi Afganistani institutsioonide. meil endil on ju väga raske hakata saatma Euroopa koolitajaid Afganistani erinevatesse provintsidesse. ma lihtsalt tõin selle näite sellepärast, et äh, selge, öelda teile, et erinevate valdkondade jaoks on juba väga palju üksikasjalik, projekte olemas, näiteks kas või narkootikumide osas. meie, meil on raske mõista, kus oleks selle uue Euroopa strateegia lisandväärtus, arvestades, arvestades nendes, neid summasid, mis meie käsutuses on võrreldes teiste riikide institutsioonidega ja arvestades juba neid tohutuid doonorriikide plaane, mis afgaanide endiga on kooskõlastatud ning äh, meil on olemas äh, ISAF, meil on Afganistani äh, rahvusliku arengustrateegia, rahustrateegia, mm, tegemist on väga paljude juba konkreetseid sektoreid puudutavate strateegiatega, nii et kuidas me seda kõike su suuname. aitäh ja nüüd saab kokkuvõtteks sõna härra Arlaki. lihtsalt mõned asjad, härra Kasuliides äh, ja komisjoni ja ka teiste sõnavõttude kohta. ma arvan, et see strateegia või lähenemise küsimus äh, ei olegi võib-olla nii oluline. tegelikult äh, kumba, kumba sõna me kasutame, see midagi eriti ei muuda. ma lihtsalt äh, leian, et raporti pealkirja ei saa muuta võtta. selleks on vaja nõukogu presidendi luba ja see on lihtsalt liiga keeruline, nii et ma ei hakkaks seda teemat siin pikalt arutama. ma olen nõus sellega, et äh, äh raport järgib selli-, äh, seda filosoofiat, mida juba Mac Crystalgi välja pakkus. ma olen tegelikult Afganistanis käinud ja ma äh, olin tõesti väga üllatunud, et eh, seal oldi üheksakümne protsendi osas sellest, mis ma neile ütlesin, nõus. Eh, nüüd mässuliste eh, vastu võitlemisstrateegia, mille McChrystal välja töötas, on, on väga nutikas Äh, nad, tõesti ameeriklased üritasid seda strateegiat Afganistanis ellu viia ja kõige oluline oli elanikkond. Nad äh, kõnelesid mulle, et nad äh, üritasid mõista, miks nad rahva toetuse kaotasid ning nad järeldasid, et see oli seotud sellega, kuidas operatsioone koha, koha peal läbi viidi, lihtsalt peletas kohalikud eemale, näiteks tsiviilohvrid Äh, MacRistal ütleb, et äh, meie eesmärk on, et tsiviilohvrite arv oleks null. ma kuulsin, äh, kuidas ta ise ütles oma inimestele, et just nimelt sellisest filosoofiast tuleb Afganistanis tegutsedes lähtuda. niisiis ma hindan, et te seda strateegiat siin raportis mainite ja need äh, muudatused on mulle täiesti vastuvõetavad. nüüd äh, lühidalt selle kohta, mida ütles komisjoni esindaja. Äh, raport ei nõua Euroopa Liidult rohkema raha kulutamist. minu arvates see, mida see raha hulk, mis Euroopa Liidust ja liikmesriikidest Afganistani läheb, on piisav. meil ei ole rohkem raha juurde vaja. meil on lihtsalt äh, ratsionaalsemalt seda raha kulutada. kaheksakümmend protsenti sellest rahast ei jõua Afganistani rahvani. sellesse tuleb tõsiselt suhtuda. meil on Euroopa Äh, liidus äh, selline olukord et, et kaksteist protsenti abist läheb äh, konsultatsioonifirmadele. seda on liiga palju. viis-kuus protsenti läheb ametlikult julgeolekule, seda on ka liiga palju. meil on üldkulud, mis on liiga kõrged Äh, nii et, et äh, niimoodi me saaksime kohe ka, äh, siin on juba mingi kakskümmend viis, kolmkümmend protsenti rahast, mis lihtsalt afgaanideni ei jõua. võrrelda võrrelge seda, mida Brasiilias president Lula tegi sama rahasummaga kakskümmend neli miljonit inimest Brasiilias on vaesusest pääsetud summadega, mis on enam-vähem sama suured kui need, mida meie Afganistani anname ja praegu on Afganistanis palju suurem vaesus kui kaheksa aastat tagasi, nii et, et me ei nõua siin mingit raha juurde, me lihtsalt palume, et seda raha mõistlikumalt kasutatakse. Äh, praegu lihtsalt toimub väga palju raiskamist äh, selle tõttu, kuidas rahvusvahelist abi osutatakse Äh, kolleegid on ka esitanud ju muudatusettepanekuid, kus nõutakse paremat aru, aruandekohustust, äh, parimat infot selle kohta, mida Euroopa Liit ikka konkreetselt teeb. ma nägin kõvasti vaeva andmete kogumisega, sest mingit sidusat süsteemi ei ole. ühed andmed on siin, teised seal. kuidas on lugu ameeriklastega? Neil on aruandlussüsteem, te lähete internetti ja kahe tunni pärast te teate täpselt, mida nad kulutavad, kus, kuidas ja kõik asjakohased kongressi dokumendid on samuti olemas. igatahes, mida te lõppkokkuvõttes saate, on info, minul kulus kuid, et, et saada kokku põhiline info selle kohta, mida me ise Afganistanis teeme. ja liikmesriikidel endil on täiesti võimatu lähe, kuidas nende raha Afganistanis kasutatakse, mina üritasin seda oma kodumaa kohta tehta, see oli täiesti võimatu sellepärast, et see, kuidas äh, Itaalia raha kasutatakse, see on laiali erinevates eelarveridades. praktiliselt on, äh, tegemist on seitsmesaja miljoni euroga aastas, mida Itaalia missioon maksma läheb. Äh, siis veel lisaks tsiviilkulutused, sõjalised kulutused me peame lihtsalt muutma seda viisi, kuidas me toimime ning eurooplased peavad teadma, kuidas nende raha kulutatakse. see peab olema kõik väga selgelt otseselt välja toodud. Äh, ainuke raporti osa äh, mis äh, tõesti toob välja strateegia, on narkootikumide osa. me oleme silmitsi tõsiasjaga, et äh, kümme aastat hiljem ei ole meil ikka mingit riiklikku tegevuskava narkootikumide tootmise lõpetamiseks. Äh, kui ma kohtusin selle riigi vastava, vastutava ministriga, siis nad ütlesid, et nemad ei suuda midagi teha, nad, äh, neil on kõige kõrgemal tasandil probleeme korruptsiooniga, nii et ja nii et, et nemad ei ole tõesti meile sobivad partnerid. mina äh, teen ettepaneku, et äh, luuaks mingi sõltumatu organ, mis koosneb afgaanidest, aga mida, millele osutab siis tehnilist abi ja ka poliitilist abi keegi, keda usaldab nii Afganistani pool kui ka rahvusvaheline üldsus ja töötatakse välja siis viieaastane plaan, kuidas järk-järgult lõpetada oot-, oopiumimoonide kasvatamine ja asendada need siis mingite muude kultuuridega. suur aitäh! aitäh! nüüd on meil viieminutine vaheaeg, kuni siia jõuab Pakistani välisminister. suur aitäh, et selles arutelus os-, osalesite Well, welcome to this uh, joint meeting uh, together with the, the Committee for Development and äh, meil on siin täna kohal äh, nüüd ka Arengukomisjoni esindajad ja Lõuna-Aasia delegatsiooni esindajad ja meil on äh, suur au tervitada siin tema ekstsellentsi härra Mahmud Shahmedun Qureshit, kes on Pakistani välisminister. teda saadab delegatsioon Äh, kuhu kuuluvad äh, proua Hiina Rabanikar, kes on majandus- ja rahandusminister, senaator Seda Sugraimam ja suursaadik Shalila Pashtšalani, kes istub siin meie hulgas ning äh, ma tahaksin teile meelde tuletada, et ka eelmise parlamendi koosseisu ajal toimus meil kõrgetasemelisi visiite ning sellised visiidid on alati head võimalus mõtteid vahetada, sellepärast et Pakistan on piirkond, mis meid siin Euroopas väga huvitab. see huvitab nii Euroopa Liitu, vaid mitte ainult Euroopa Liitu. ja ma arvan, et ka Pakistani jaoks on suhted Euroopa Liiduga olulised. ma kõigi siinviibijate po poolt äh, avaldada äh, kaastunnet Pakistani rahvale seoses nende üleujutustega, äh, katastrofaalsete üleujutustega, mis teie riiki on tabanud. ma tean, et homme me arutelusid jätkame ja see teema siis kõnelustele proua Ashtoniga on samuti päevakorral ma olen kindel, et te oma sõnavõtus neid äh, teemasid ka käsitlete, aga ma tahaksin äh, juhtida teie tähelepanu asjadele, mis meid huvitavad, meid huvitavad suhted Indiaga, eriti Kashmiri olukorda, regionaalne stabiilsus üldiselt, eriti äh, Pakistani roll Afganistani leppimisele kaasaaitamisega, võitlus ekstremismi ja terrorismiga ning loomulikult ka inimõigused. niisiis, nüüd äh, Teie Ekstsellents, annaksin sõna teile, et te saaksite meie ühisistungi osaliste poole pööruda, pöörduda ja pärast seda siis kolleegid komisjonidest ja delegatsioonidest saavad samuti sõna võtta ja siis veel küsimuste ja vastuste voor. tema ekstsellents on öelnud, et tema ajakava on suhteliselt paindlik ja me võtame seda siis arvesse oma töö korraldamisel. härra äh, suursaadik, härra minister, teil on sõna. Thank you, Mr Chairman. aitäh, härra esimees. härra Tuva arengukomisjoni juht ning äh, proua Lambert, äh, ka kohase delegatsiooni juht. lugupeetud äh, parlamendi liikmed, kõigepealt tahaksin teid tänada võimaluse eest rääkida nendest teemadest, mida te puudutasite ka oma sissejuhatavates sõnades pärast. viimane äh, Pakistan, Pakistani riigimees, kes siin viibis, oli äh, Pakistani president ja talle äh, esitati päris palju selliseid trikiga küsimusi ja kui ma ütlesin, et ma olen aja suhtes paindlik, siis te võite ka mind siin nii-öelda grillida nüüd äh, kindlasti on suhted Euroopa Liiduga Pakistani jaoks väga olulised, me oleme pidevalt püüdnud äh, neid suhteid äh, parandada, Euroopa Liit on väga oluline kaubanduspartner Pakistani jaoks. lisaks sellele on Euroopas suur Pakistani diasporaa ja seetõttu on meie huvi Euroopa vastu suur ja ka eurooplased on positiivselt äh, suhtunud äh, suhetesse Pakistanis, Pakistaniga ja väärtustavad kõrgelt seda panust, mis teeb Pakistan terrorismivastases võitluses. nii et äh, need lubadused, mis on antud kahel tippkohtumisel viimasel ajal, need annavad kõik sellest äh, Mm. Äh, kõik tõestavad seda. nüüd äh, tahaksin veel kord tänada Välisasjade Komisjoni ning Arenguasjade Komisjoni sellest, et väljendasite solidaarsust Pakistani rahva vastu. Nende äh, enneolematute üleujutuste suhtes need hävitavad üleujutused, mille tagajärjel äh, miljonid inimesed äh, pidid elukoht, oma elukohast lahkuma. nii et humanitaarabi, mida osutas Euroopa Liit ja lisaks sellele konsensus, mis kujunes äh, mitteametlikul kohtumisel välisministritega ja samuti ülemkogul, andmaks äh, erinevaid äh, soodustusi kaubanduses, neid hinnatakse väga kõrgelt Pakistanis ja see kindlasti edastab positiivse signaali Pakistani inimestele, kes on teie partneriteks äh, äärmusluse ning terrorismivastases võitluses teil kindlasti kõigil on samuti huvi, et äh, Pakistan oleks äh, stabiilne riik, nii kogu see regioon oleks stabiilne. mõne sõnaga räägiksin konsensusest, äh, millele jõudis demokraatlikult valitud Pakistani valitsus võitlus terrorismi ning äärmusluse vastu on üks kõige olulisemaid teemasid. Pakistan on äh, NATO, Euroopa Liidu ning USA liitlaseks äärmusluse ning terrorismi vastases võitluses, meiegi äh, väed on äh, pühendunud sellele eesmärgil, kuid samas ei olnud meil sellist poliitilist osalust selles protsessis. nüüd on Pakistani valitsus andnud selle poliitilise osaluse tunde, seda parlamendi läbi ja ka parlamendi väliselt, me oleme kõik jõudnud arusaamisele, et me oleme osalised selles võitluses. teatud omanikutunne on tekkinud ja viimased missioonid, operatsioonid on olnud palju mõtestatumad selles suhtes kuid muidugi kaasneb äh, selle kõigega ka äh, kulud. üleujutusi muidugi ei näinud keegi, et äh, see kõik ilmnes kolm kuud tagasi, kuid see liitlaseks olemise majanduslik mõlu, mõju, investeeringute puudumine inimesed ei soovi äh, reisida enam meie regiooni selleks, et näiteks oma klientidega kohtuda, see on see hind, mida me oleme pidanud maksma. ja muidugi on äh, seetõttu ka majanduslik olukord äh, olnud väga raske, näiteks kui me võimule tulime, makromajanduslikud näitajad ei olnud sugugi nii stabiilsed, kui nad oleks võinud olla ja lisaks sellele tabas meid, äh, samuti ülemaailmne majanduslangus, äh, see mõjutas nii meid kui teid, finantskriis, ähm, naftahindade tõus ja nii edasi. nii et äh, kõik need mõjurid kombineerituna mängisid väga olulist rolli, kui me võimule tulime, me oleme võtnud väga palju olulisi samme ette, oleme tariife kõrgendanud äh, teatud äh, toetustest loobunud ja see tähendab seda, et me siiski õnnestus äh, inflatsiooni langetada, äh, eelarve puudujääki vähendada, kaubandusdefitsiiti vähendada. ja nende inimeste osakaal, kes allapoole vaesuspiiri elavad, on vähenenud. kuid muidugi need üleujutused ei aidanud sellele kõigile sugugi kaasa. see oli väga oluliseks sammuks tagasi. ja nüüd me peame oma jõupingutusi kahekordistama selleks, et siiski seda protsessi jätkata. turulepääsu osas anti teatud järeleandmisi Euroopa Liidu poolt GSP pluss skeemi läbi ja see oli suureks abiks meie majandusele, see aitas eksportida meie kauba Euroopa Liitu. see oli lõppemas. see periood oli lõppemas ja siis me nägime kohe, et ekspordi näitajad Euroopa Liidu suunal ka langesid ja see oli meile väga oluline löök, sellepärast et tegemist on kõige suurema kaubanduspartneriga meie jaoks ja seetõttu olemegi alati öelnud, kui te tahate meile aidata äärmuslaste ning terroristide vastu võidelda, üheks võimaluseks on muuta Pakistan majanduslikult stabiilseks. kui me oleme stabiilsed, siis saame me tegeleda vaesuse küsimusega saame investeerida sektoritesse, mida minevikus on ignoreeritud, näiteks tervishoid ja haridus nii et äh, äärmusluse likvideerimiseks pikaajalisemas perspektiivis on kindlasti äh, haridusele juurdepääsu suurendamine, kirjaoskuse levitamine. meil on me, praegu on meil kirjaoskamatus väga levinud ning samuti äh, vaesuse näitajad on väga kõrged. ja kui me seda suudame parandada, siis sellel on kindlasti pikaajalised äh, stabiliseerivad mõjud. turule pääs seetõttu on tõepoolest väga oluline meie majanduse seisukohast ja seda on ka arvesse võetud, on mul hea meel tõdeda välisministeeriumid oma mitteametlikul kohtumisel äh, arutasid seda teemat ja tulid järeldusele, et sellel oleks tõepoolest positiivne mõju Pakistanile ja see on äh, ka Euroopa Liidu huvides Pakistani suunal. ja nüüd äh, veidi räägiksin ka siseriiklikest arengutest selle valitsuse ametisse asumisest peale on välja tuldud mitmete poliitiliste algatustega. valimised seati kahtluse alla, siis rahvusvaheliselt ja ka siseriiklikult siiski tunnustati, et tegemist oli aktsepteeritavate valimistulemustega nii et äh, valitsus, millega teil praegu tegemist on, on demokraatlikult valitud ja legitiimne valitsus, erinevalt eelmistest valitsustest? me oleme suhteliselt ambitsioonika visiooniga välja tulnud, äh, mis põhineb lepitusele. ja seetõttu paljused paljud mineviku vaenlased on saanud meile praegu koalitsioonipartneriteks, kuna väljakutsed, mis meie ees seisavad, on niivõrd suured. ja me peame oma ühiseid äh, ressursse kasutama selleks, et nendele väljakutsetele vastu seista. nii et äh, koalitsiooni valitsus nii föderaaltasandil kui kohalikul tasandil on paigas. algselt, kui me võimule tul-, tulime, siis oli meil juristide liikumine väga mõjukas ja me oleme olnud edukad kohtuvõimu iseseisvuse taastamisel see on esimene poliitiline, poliitilise suunitlusega valit-, valitsus, mis on üles näidanud ka kannatlikkust ja eh, samuti taganud meedia sõltumatuse, nii elektroonilise kui traditsioonilise meedia sõltu-, sõltumatuse, kuna see on eelduseks demokraatia levikule, kui eh, uskuda demokraatlikku kultuuri, demokraatlikke väärtusi, siis selleks kõigeks on vajalik ähm, ka sõltumatu meedia olemasolu. ja see aitab äh, marginaliseeritud ühiskonnarühmadele võimaluse enda arvamusi levitada. samuti suureneb vastutus äh, üli, ühiskonnas ning läbipaistvus ja üldiselt on see väga positiivne muutus. lisaks tehti muutusi äh, põhiseadusesse, eriti just seitsmeteistkümnes põhiseaduse muudatus, äh, kus tagati tasakaal sellesse demokraatlikku süsteemi. meil ei olnud tegemist varem ei pre-, äh, presidentaalse ega parlamentaarse demokraatia vormiga. nüüd Äh, selleks, et muudatusi põhiseaduse teha, on meil vaja kahe kolmandikulist häälteenamust parlamendis ja parlamendis leidiski aset vägagi elav arutelu ja üllatav on see, et põhiseaduse muudatus, mis välja pakuti, äh, mida valitsus soovis, seda toetati ühehäälselt, mitte ainult kahe kolmandiku poolt ja selle muudatusega me siis püüdsime kõik need moonutused kõrva, äh, kõrvaldada äh, põhiseadusest, mis oli sinna sisse toodud eelnevate režiimide poolt. teine märkimisväärne areng, mis on äh, viimasel ajal aset leidnud Pakistanis, on see, et varem ei olnud mingit juriidilist korraldust selleks, kuidas jagada ressursse äh, Äh, keskvalitsuse ning äh, omavalitsuste vahel. meil on olnud äh, nii-öelda selline ad hoc valitsus üheksateist viimast aastat, kuid nüüd ära jaotades ressursside kasutamise regioonide ning keskvalitsuse vahel, koostasime ka konkreetse komitee, kes selle teemaga tegeleb ning äh, konsensusele põhinevalt äh, see komitee on koostanud väga selged äh, piirangud, millised tulud lähevad provintsidele, millised lähevad keskvalitsusele. ja see on äh, teine märkimisväärne areng, mida tahaksin välja tuua Pakistani ajaloos. koostasime ka uue foorumi demokraatliku Pakistani sõbrad, homme just leiab aset üks nende kohtumine. miks me selle foorumi kokku kutsusime? selle põhjuseks oli see, et on vaja arendada sõprussuhteid riikidega, demokraatlike riikidega kogu maailmas, kaasa arvatud Euroopas, kes toetaksid demokraatlikke väärtusi, et meil oleks foorum, mis mõistaks meie jaoks olulisi teemasid ja meie mõistaksime, millised on meie partnerite mured, nii et me saaksime nendele muredele ka vastata. ja mulle tundub, et see foorum on kujunemas vägagi huvitavaks mõttevahetuse kohaks. ja mitmed poliitikad arenevad just sellel foorumil ja oleme välja tulnud ka uue energeetikaraportiga, mida see foorum toetab ja on mitmeid teisi teemasid, mida seal arutatakse, ma ei hakka siin üksikasjadesse lah-, laskuma, kuid selle foorumi loomisega me oleme loonud äh, lisavõimsuse just diplomaatia vallas. Need kaks teemat, mida te mainisite, härra esimees. üks nendest on äh, suhted Indiaga. Pakistan ja India on omanud selliseid lahtisi või tüliküsimusi äh, neljakümne seitsmendast aastast äh, alates. meil on olnud ka sõjalisi konflikte, nagu te teate, kuid demokraatlikult valitud valitsuse seisukohaks on, et me peame õppima elama heanaaberlikes suhetes ja mõlematel pooltel on võita sellest suhete normaliseerumisest. muidugi on tüli küsimusi, me ei saa neid ignoreerida, me ei saa neid vaiba alla lükata nii-öelda, kuid me saame siiski kokku leppida lahendamisviiside osas ja ma arvan, et ainsaks võimaluseks on dialoog, rahumeelne äh, arutelu ja kahe peaministri vahel on selles osas ka kokkulepe saavutatud ning välisministritel on antud ülesanne edasi liikuda selleks, et äh, usaldus jällegi taastada nende kahe riigi vahel ning teha ka mingeid järk-järgulisi äh, edusamme. meil on olnud kohtumisi äh, läbirääkimiste käigus, vahepeal läbirääkimised peatati, kuid õnneks otsustati need jällegi taastada Äh, India välisminister oli juulikuus äh, Pakistanis ja meil oli vägagi hea mõttevahetus. ja me oleme saanud ka kutse Indiasse Delhisse. ja me oleme selleks äh, puhuks koostanud ka paketi teemadest, mille arutamine oleks tuleviku seisukohalt mõlemale osapoolele väga kasulik ja mina näen seda et mõlemal poolel on tekkinud äh, selline kontingent, kes tõepoolest on huvitatud rahust ning äh, stabiilsusest kogu regioonis. Kashmir muidugi on oluline teema ja on olnud teema kaua aega, nagu ka teate rahvusvahelisel meedia vahendusel. inimõiguste rikkumised äh, on teada-tuntud selles regioonis, kuid positiivseks äh, muutuseks äh, seda väidab muidugi Pakistan, kuid mitte ainult Pakistan, rahvusvaheline arvamus, avalik arvamus ja samuti ka India pool äh, akadeemikud, parlamendiliikmed esimest korda tunnustavad seda, et, et rahutused äh, on justkui sisse programmeeritud sellesse regiooni ja see on väga märkimisväärseks edasiminekuks. ja me ei äh, esine siin järjekordselt vastastikuste süüdistustega, vaid me näeme, et äh, mõlemad osapooled püüavad äh, siiski tunnustada kohapealset reaalsust ja me oleme valmis äh, sellest lähtudes sellele väljakutsele vastu seisma. ja sooviksime, et äh, Kashmiri juhtkond samuti oleks kaasatud läbirääkimistesse niimoodi, et äh, teemad leiaksid rahumeelse ja poliitilise lahenduse. probleem on poliitilise iseloomuga. ja äh, Kashmiri peaminister on seda ka oma avalduses tunnustanud. poliitilisel probleemil peab olema poliitiline lahendus ja kui selles osas edasiliikumisi toimub, siis äh, Pakistan on selle üle kindlasti väga rõõmus ja sellega paraneks ka olukord okupeeritud Kashmiris. nüüd Afganistanist. suhted Afganistaniga muidugi on olnud vägagi pingelised viimase kahe poole aasta jooksul tunnustatakse kõikjal seda, et Pakistani suhted Afganistaniga on siiski paranenud, me enam ei süüdista üksteist, ei näita üksteisele näpuga, me peame üha enam ja enam läbirääkimisi kõikidel tasanditel, luureringkonnad, valitsustasandil käivad läbirääkimised, delegatsioonid teevad koostööd. me oleme välja tulnud mitmete kahepoolse koostöö kokkulepetega, mis ei tegele mitte ainult terrorismi küsimusega, mis on aluseks tule, suhetele tulevikus Afganistaniga, me oleme toetanud kõiki rahvusvahelisi jõupingutusi stabiilsuse saavutamiseks ning rahu toomiseks Afganistani. viimane neist oli Londoni konverents kus osalesid kõik äh, välis, Euroopa Liidu välisministrid äh, ja seda strateegiat on toetanud kõik osapooled, siis seda strateegiat, mida koos liitlastega sai koostatud. oleme algatanud ka mitmeid projekte, mis meie arust peaksid parandama ühendusi äh, Afganistaniga. püüame parandada ka oma maantee ning raudteeühendusi Afganistaniga. me oleme pakkunud abi ka lepitusprotsessis. muidugi peab see olema siiski Afganistani algatus, kuid meie oleme valmis seal kaasa aitama. kvalitatiivne vahe nende kahe riigi vahel on see, et Pakistanis tunnustatakse seda, et Pakistanis ei saa olla rahu ning stabiilsust ilma rahu ja stabiilsuseta Afganistanis. nii et meie huvid äh, on põimunud ja me peame tooma sisse muutuse mõtteviisis selleks, et üksteist paremini mõista. Te rääkisite äärmusluse ning terrorismi vastasest võitlusest. siingi oleme olnud edukad, äh, kuna oleme püüd-, kuna oleme ümber pööranud avaliku arvamuse. üldsus võib-olla välja arvatud mõned äh, religioossed erakonnad, kuid üldine konsensus ühiskonnas äh, on suunatud äärmusluse ning terrorismi vastu ja me oleme saavutanud edusamme mitmetes alavaldkondades muidugi on inimõigused väga oluliseks teem-, teemaks, ähm, kuna tegemist on demokraatlikult valitud valitsusega, siis muidugi vastutame valijate ees, kuna meil on sõltumatu vaba meedia ja ka sõltumatu kohtusüsteem, siis äh, nüüd partei, mida vägagi võimekalt Benazir Bhutto naisterahvas juhtis, meil on äh, äh, demokraatlik äh, valitsus paigas, mis tahab anda ka valitsustele, vähemustele nendele kohase rolli, et nad saaksid kogu selles demokraatlikus protsessis osaleda. ja oleme liitunud kõigi kahekümne seitsme põhilise inimõiguste alase konventsiooniga, mis on väga olulised ka Euroopa Liidu jaoks nii et äh, isegi selles küsimuses oleme saavutanud eesmärke ja kokkuvõtteks ütleksin, et meie ees seisavad endiselt väljakutsed, raskused. ma ei ütle, et äh, kõik on leidnud lahenduse, väga palju on veel vaja ära teha. kuid äh, me oleme alustanud liikumist edasi ja kõikides nendes teemades, mis on olulised ka Euroopa Liidule, needsamad küsimused on olulised ka Pakistanile ja täna oleme me ehitanud üles vundamendi pikaajalisele partnerlusele Euroopa Liiduga, mis Pakistani seisukohalt on väga tähtis. suur tänu! ja paluksin nüüd proua Lambertil sõnavõtte, siis annaksin sõna härra Teevale ja siis saavad sõna kõik teised, kes on meie nimekirjas kirjas. proua Lambert, palun. Thank you very much for suur tänu, härra välisminister, selle väga põhjaliku ülevaate eest, mis Afganistanis praegusel hetkel toimub, nüüd kus demokraatlikud parlamendivalimised ja valitsuse valimised on, on päevakorras ja äh, nagu meie esimees ütles, loomulikult avaldame me kaastunnet Pakistani rahvale katastroofide tõttu ja üleujutuste jätkuva hävitava, laastava mõju pärast kogu riigile. aga mul on paar küsimust. üks küsimus puudutab äh, rahvusvahelist toetust ja seda toetust ülesehitustöödeks, üleujutuste järgseteks üleehitustöödeks, siin on üks teemasid, millest on palju räägitud, on rahaliste vahendite kasutamise läbipaistvus. võib-olla te võiksite meile paari sõnaga rääkida sellest, kuidas seda läbipaistvust tagatakse ja siis teine äh, küsimus on oluline parlamendi seisukohast võib-olla. avalikkus tundis äh, suurt munet Pakistani avalikkus et demokraatlikult valitud kogud paistsid olevat äh, üleujutuste ajal otsekui nähtamatud, nad ei, nad ei tulnud kohale katastroofipiirkondadesse äh, ja nii edasi. Äh, rääkige paari sõnaga sellest, kuidas see on mõjutanud avalikkuse või parlamendi ja valitsuse muljet avalikkuse silmis. ja kolmandaks küsimus, mis puudutab arengut üldisemalt, millised on edusammud kohaliku tasandi ametivõimude puhul arengu osas meid huvitab loomulikult, mis toimub demokraatlike arengute osas riigi tasandil, kuid meid huvitaks ka see, kuidas need arengud kanduvad edasi rahva tasandile, sellepärast et majanduse areng, ülesehitustööd, siis järelevalve haridussüsteemi üle ja nii edasi ja nii edasi, see kõik toimub kohalikul tasandil, millised on arengud kohalikul tasandil? tänu ja härra Taeva! suur tänu, härra esimees, austatud äh, välisminister äh, Küreši, palun äh, sooviksin teile edasi teile anda meie komisjoni kaastundavalduse traagiliste sündmuste pärast äh, Pakistanis kakskümmend üks miljonit inimest on pidanud oma kodukohast lahkuma, üksteist äh, on äh, miljonit inimest on väga raskes olukorras, sadu tuhandeid on hukkunud, Euroopa Liit on andnud sadu miljoneid eurosid ja komisjon on andnud sada viiskümmend miljonit eurot humanitaarabi raames ja arenguabi on küsimus, mis on endiselt päevakorras, me arutleme selle küsimuse üle ja loomulikult eelmisel nädalal üheksasada miljonit eurot eraldati kaubanduse meetmete jaoks võimald-, kaubandusmeetmete raames võimaldades teie eksportidel, teie eksportkaupadel meie piirkonda siseneda ilma tollimaksudeta, välja arvatud millegipärast linased tooted ja laualinad. ma loodan, et sellest on abi teile sellel raskel perioodil, võib-olla te teate, mina olen sündinud Sri Lankal ja ma olin ka Sri Lankal siis, kui äh, tsunami Sri Lankat äh, tabas. ma ja see kogemus oli minu elus äh, väga traumaatiline kogemus ja see aitab mul paremini mõista teie kogemusi, mis ja, ja teie läbi elatud. kuid olen tähele pannud ühte asjaolu viimasel ajal, mul on sellest kahju, kuid ma ei saa midagi teha. kui tsunami tabas Sri Lankat ja Indoneesiat, siis umbes neli miljardit dollarit koguti Euroopa rahva poolt, tavaliste inimeste poolt ja viis miljardit tavaliste inimeste poolt Indoneesia jaoks tavalistele inimestele. ühesõnaga, tavalised inimesed tänavalt kogusid raha selleks, et seda probleemi äh, lahendada ja leevendada ja see, see saadeti siis kohale, et inimesi, inimesi aidata ja kui me nüüd siin võrdleme olukordi, siis äh, tsunamid Sri Lankal, selle tulemusena pidid oma kodust lahkuma kuussada tuhat inimest ja ka hukkunute arv oli väiksem. Teie puhul on oma kodust lahkuma pidanud kakskümmend üks miljardit in-, miljonit inimest äh, ja üksteist miljonit äh, on äh, rasketes kannatuses, aga samas ülemaailmne reaktsioon ei ole olnud samasugune ja Euroopa rahvast ei ole samal moel kaasatud, nii nagu Sri Lanka ja Indoneesia puhul ja mind tegelikult üllatab, miks, miks Teil on vaja miljardeid, miljardeid, miljardeid äh, dollareid, eurosid selleks, et äh, aidata riiki taas jalule saada. aga ometi pole teil äh, õnnestunud äratada Euroopa rahvas sellist kaastunnet, nagu teised tragöödiad on seda teinud meie rahva südames ja meeltes. Te peaksite mõtlema tõsiselt selle peale, kuidas kaasata Euroopa rahvast. Euroopa rahvas on lahke rahvas Äh, minul on äh, kaheksa miljonit äh, inimest oma valimisringkonnas ja, ja Sri Lanka puhul ma mäletan, kuivõrd arvukalt korraldati igasuguseid rahakogumisüritusi ja paluti minul tulla teatritesse, et kõnesid pidada ja, ja, ja nii, niiviisi erinevate ürituste ja erinevate meetmetega koguti viiskümmend tuhat naela no ja, ja ma arvan, et alati ei saa abi osutada mitte ainult institutsioonid, vaid tuleb kaasata ka tavainimesed tragöödiate abi, tragöödiate puhul abi osutamiseks. ma paluksin teile nii-öelda ümbernurga algatada kampaania, et kaasata <laughs> ka Euroopa rahvas. ja paluda Äh, nendel rahvastel aidata kaasa, rahval aidata kaasa ülesehitustöö, ületehitustööle. ja lisaks sellele ma leian, et äh, olukord on, üks irooniline asjaolu on see ja viidab näiteks Sri Lankale, et äh, Sri Lanka ei ole pidanud viimastel aastatel kannatama terrorismirünnakute all ja nii edasi ja nii edasi, aga praegu sakslased, itaallased, prantslased äh, ja nii edasi istuvad üheskoos ja teevad, teevad koostööd. meie parlament äh, osaleb ka algatab, algatab kaheksakümmend protsenti õigus, õigusaktidest, mis muudutab, äh, mis puudutab minu valijaid Sussexis ja, ja, ja mujal ja nii edasi. väga paljud meist, mõned meist ei ole sellega rahul, kuid nii see on. ja siin me siis oleme tänasel päeval Äh, India, Pakistan, Sri Lanka sõltumatud äh, ja eurooplased on läinud selle aja jooksul edasi, kui on toodanud see sõltumatus. eurooplased, äh, Euroopas on arenenud rahu ja koostöö, aga endistes kolooniates räägitakse sama endiselt asjadest, millest räägiti tuhande üheksasaja neljakümnendatel aastatel, nii Sri Lankas näiteks, Äh, ja kui ka mujal äh, ja kas ka mujal maailmas tuleb edasi minna. maailm peab äh, edasi minema. Shaaki piirkonnas ja Saptas me, me tegelikult ei lähe asjadega edasi. eurooplased on juba näidanud, kuhu tuleb minna. tuleb elada koos, rahus. suur tänu! Well, thank you very much uh,. I think. Thank, suur tänu! Äh, me peaksime andma teile ka võimaluse vastata ja siis on meil veel terve rida kolleege, kes on andnud oma nimed üles ning soovivad teile küsimusi esitada. suur tänu, härra esimees! kõigepealt äh, proua, teie küsimused, te puudutasite läbipaistvuse küsimust ja seda siis äh, abi kasutamisega, mida Pakistanile on osutatud jah, me oleme täiesti teadlikud sellest, et sellega seoses on probleeme ja me oleme võtnud meetmeid, et selle küsimusega tegeleda. pärast arutelu, pärast laialdasi äh, konsulteerimisi äh, provintsivalitsustega oleme me loonud järelevalvenõukogu, järelevalvenõukogu, äh, kuhu kuulub viiste-, mis koosneb viieteistkümnest liikmest ja selle järelevalve äh, nõukogu liikmed äh, on pensionile läinud äh, riigiametnikud, justiits, juristid ja austatud liikmed meie ühiskonnas. tegemist on täielikult mittepoliitilise koguga, mis teostab järelevalvet meile eraldatud rahaliste vahendite jaotamise üle. see peaks andma täiendavat usaldustunnet ja võimaldama ka Pakistani rahval äh, uskuda sellesse, et rahad, mis meile eraldatakse, kasutatakse tõhusalt ja objektiivselt ja me oleme koostanud oma kontrollisüsteemi ja nii, et igasugused hirmud selles valdkonnas on põhjendamatud. mis puudutab äh, demokraatlike institutsioonide ja kogude nähtavust äh, laastamisprotsessi käigus, siis jällegi siin, selle kohta on äh, ajakirjanduses palju sõnu tuulde loobitud, aga ma võin teile öelda, et äh, need inimesed, kes tegelikult käisid meie riigis, ka rahvusvahelised äh, Äh, ajakirjanikud, rahvusvahelised liidrid, rahvusvahelised kodanikuühiskonnad äh, ei ole samasugusel arvamusel täna. sellepärast, et nad on näinud, kuidas äh, provintsivalitsused, kuidas riigi tasandi vabaühendused ja, ja parlamendiliikmed lähevad inimeste juurde. mina, mina olen parlamendiliige ja kui ma tahan valitud saada, siis ma pean oma valimisringkonda minema ja kui ma ei äh, ole oma valijatega sellistel rasketel hetketel koos, keda ma siis aitan, kindlasti mitte ennast, see ei ole, see, sellega ei teeni ma enda huve ka. nii et äh, see jutt sellest, et demokraatlikult valitud kogud äh, ei ole nähtavad, see ei vasta tõele. tõsi, tõsi kui äh, olukord alguses äh, paistis selline, siis loomulikult äh, kõigepealt äh, tuli, pidid institutsioonid hoo sisse saama ja pidi, kõigepealt pidi tehtama koostööd äh, organisatsioonidega, kes äh, said abi osutada, päästetöid teha, inimesi hullematest kriisipiirkondadest välja tuua ja nii edasi ja nii edasi ja nii edasi. loomulikult parlamentaarsed ja sõjaväelised kogud pidid tegema koostööd ja loomulikult kõigepealt appi tulevad sõjalised organisatsioonid, päästejõud ja nii edasi ja nii edasi, aga need agentuurid tegutsevad siiski demokraatlikult valmis valitud valitsuse juhtnööride järgi ja nad tegid oma tööd hästi, me hindame seda kõrgelt kuid ka pöördudes tagasi provintsivalitsuste juurde, siis äh, nüüd, kui me tänasel päeval räägime äh, abitöödest äh, ja esimestest ülesehitustöödest, siis kes on kohapeal? just nimelt provintsivalitsused, provintsivalitsuse haridusosakond, maksuosakond, ametlikud kes registreerivad inimesi, kes käivad, aitavad koha peal. Aasia Arengupanga inimesed hindavad koha peal kahju ulatust ja nii edasi ja nii edasi. nii et äh, ärge muretsege. meie riigi tsiviilvõimud on niisama äh, kaasatud taas ülesehitustöödesse, päästetöödesse kui ükskõik millised muud institutsioonid meie riigis. siis kolmas teema, mida te puudutasite, oli, oli kohalike valitsuste teema, kohaliku tasandi valitsuste teema. loomulikult me mõistame, kui olulised on kohaliku tasandi valitsusorganisatsioonid, mina ise olen üks selliste organisatsioonide toode nii-öelda, mina olin kohaliku tasandi äh, nõukogu esimees, meil on siis äh, piirkonna Nasim, piirkonna äh, vanem nii-öelda, mind valiti selliseks piirkonna vanemiks, vanemaks ja ma mõistan, kui oluline on see kohu, kohalik tasand äh, selleks, et demokraatiat arendada ja Pakistan on olnud väga aktiivne selles protsessis, ma tahaksin teile juhtida tähelepanu sellele, et eelmine valitsus astus mitmeid olulisi samme õiges suunas ja äh, loomulikult äh, viimase režiimi positiivseid samme tuleb arvesse võtta. Äh, ja tegeleti ainult provintsidega. meie poliitilise öö, valitsusena, parteina öö, arvame, et tuleb minna veelgi kaugemale ja nüüd öö, meil on kaheksateistkümnes põhiseaduse muudatus, me oleme Äh, oleme andnud edasi pädevuse provintsidele, provintsidelt äh, edasi ka kohaliku tasandi ametivõimudele, selline detsentraliseerimine on äh, toimunud administratiivsetes küsimustes, aga ka finantsküsimustes. me tahaksime teatavaid muudatusi sisse viia, tegemist on provintside, ennekõike provintse puudutava teemaga, väga paljud provintsid aga praeguses olukorras äh, ma arvan, ei ole võimalik, äh, kui meil on äh, sellised üleujutused, arenguid kiiremini teha. loomulikult vaatame, kust need tulevad, tulevased liidrid tulevad, loomulikult nad tulevad just nimelt rahvaorganisatsioonidest ja ajalugu on ju täis erinevaid näiteid, kus äh, sündmused arendava, arenevad, äh, sündmused arenevad äh, pika aja jooksul, siis härra Teeva, teie küsimused, teie tõstatatud teemad, kõigepealt tahaksin täp-, teile täpsustada, et üleujutuste ajal äh, ei olnud äh, sadu tuhandeid äh, hukkunuid äh, nagu maavärina äh, ja ajal kaheksakümne, kahe tuhande viiendal aastal. Õnneks üleujutuste ajal äh, inimelusid äh, ei, ei hukkunud väga palju võrreldes teiste katastroofidega. me umbes tuhat seitsesada inimelu läks selle üleujutuste nahka ja ka majanduslik kahju on äärmiselt suur, me palume äh, äh, Euroopa Liidul meile teha teatavaid järeleandmisi äh, kaubandusküsimustes, meil on ka Genfis WTO-ga läbirääkimised, meil on vaja jääda lootma ka tulevikus äh, Euroopa toetusele nii WTO raames kui ka mujal Lissaboni lepingu raames Euroopa Parlamendi liikmetel on oma sõna sekka öelda väga paljudes küsimustes, me tahaksime, et te toetaksite meie pingutusi. kuid äh, see pakett äh, ei äh, käsita üheksasajat miljonit euro suuruseid summasid kaubanduses, vaid ma kohtusin just kaubanduskomisjoni Äh, kaubanduskomisjoni esimehega ja see saab äh, paketi ulatuseks oleks sada miljonit äh, eurot, mitte üheksasada miljonit eurot, nagu te rääkisite. siis mis puudutab üleujutuste nii-öelda pisut maha surutud reaktsiooni rahva poolt kogu maailmas, ma võin teile öelda, et alguses olin ma ka mures sellepärast, et rahvusvaheline üldsus reageeris nii, nagu ta reageeris, kuid siis ma mõistsin, et äh, maavärina puhul või tsunami puhul on reaktsioon erinev kui äh, üleujustuse puhul. sellepärast, et äh, just nimelt hukkunute arv ei ole nii suur ja see ei ehmata rahvast nii suurel määral esmapilgul. jah algselt äh, oli olukord selline, et inimesed leidsid, et jah, teil on üleujutused, aga üleujutused, äh, see on nähtus, mis, mis ikka nii aeg-ajalt ette tuleb äh, nii teil kui ka mujal maailmas. ja aga kuidas aeg, aja möödudes, vaadates tele, programme, teleülekandeid, sai ka rahvas Euroopas ega mujal aru, et tegemist ei olnud tavapäraste üleujutustega, vaid tegemist oli tegelikult äh, erakorraliselt katastroofiliste üleujutustega ja sedamööda, kuidas inimeste arusaamine paranes, äh, tegelikult äh, suurenes ka rahva toetus ja Euroopa Liidus muuhulgas toetuse määr on tõusnud ja loodetavasti homme saame me veel arutleda sellel teemal ja saame rääkida sellest, kuidas me Äh, ülesehitustöös äh, tulevikus äh, saame kogu seda toetust ära kasutada. Te mainisite veel paari asjaolu, mille mõistmine on oluline. doonorite väsimus. selle aasta jooksul on olnud neli suurt katastroofi ja loomulikult rahvusvaheline üldsus on ka teistele katastroofidele tähelepanu pööranud. Haiti, võtame Haiti katastroof maailm aitas äh, märkimisväärselt kaasa selle probleemi lahendamisele ja seejärel Pakistan, ütleme, äh, doonorid äh, on väsinud, hoolimata sellest, et doonorid on väsinud, hoolimata sellest, et katastroofe on olnud palju ja hoolimata sellest, et Ameerika Ühendriikide, Euroopa, Euroopa Liidu, teie liikmesriikide majanduslik olukord ei ole nii roosiline ka Euroopas on äh, majanduses väga suuri raskusi, kuid sellest hoolimata on toetus olnud siiski laiaulatuslik ja me oleme selle toetuse eest äärmiselt tänulikud. ja mis puudutab avalikkuse ja rahva toetust, siis jah, äh, ma olen nõus, me peame tegema rohkem kampaaniaid, me peaksime kaasama rohkem inimesi, me peaksime rohkem aktiivsed olema väljapoole, ma olen nõus teiega selles osas, aga ütleksin teile, et jällegi, Äh, siin võib rääkida mitmeid edulugusid. võtame Saksamaa näite näiteks. Saksamaa Teleton korraldas äh, kampaania ja tavaliste inimeste, tavalised inimesed said aidata kaasa üleujutuse ohvrite aitamiseks. Äh, kantsler ise osales nende üleskutsumisel ja Saksamaa rahvas andis rohkem kui äh, kakssada kaheksateist miljonit äh, dollarit ja tegemist ei olnud valitsuse panusega, vaid tavaliste inimeste panusega. mainisite Ühendkuningriigi. sest et äh, nii palju, kui ma saan aru, e-, esindate teie Ühendkuningriigi valijaid üle kuuekümne viie miljoni naela koguti erinevate pingutuste tulemusena ja protsess jätkub. loodetavasti, loodetavasti kuueteistkümnendal toimub Londonis jällegi üks doonoriüritus, äh, lõunasöök ja äh, väga paljud äh, diasporaa inimesed tulevad samuti sellele üritusele ja, ja nii edasi ja nii edasi. meie emigrandid Euroopas äh, ja nende kogukonnad on aidanud äh, kaasa. loomulikult, kui äh, abi oleks suurem, oleks seegi teretulnud, kuid me oleme väga tänulikud selle eest, mis siiamaani on osutatud ja oleme valmis ka tulevikus aktiivsemad olema, kui seda on vaja. ja jällegi sooviksin teiega jagada kahte, rääkida teile kahest kogemusest, äh, mis on tõmmanud äh, rahvusvahelise üldsuse tähelepanu endale, see on äh, üheks-, üheksateistkümnendal augustil külastasin ma ÜRO-d, osalesin erakorralisel istungil, mis oli pühendatud Pakistani üleujutustele ja me rääkisime ja, ja Äh, solidaarsuse tase äh, ja kaastunde avaldused olid vägagi julgustavad. üheksateistkümnendal septembril toimus teine üritus, kui äh, taotleti kahte miljardit dollarit Pakistanile ÜRO-s teise pöördumise raames. esimene pöördumine, mille Ban Ki-moon algatas Äh, viis selleni, et äh, võetud kohustustest, lubadustest üheksakümmend kaks protsenti tegelikult ka täideti. ja see tegelikult näitab, et äh, me ei ole tähelepanu alt kõrvale jäänud ja pingutused jätkuvad. ma olen nõus teiega, me peame Euroopa kogemustest õppima Euroopa on välja töötanud eeskuju mudelu, mudeli, ASEAN liigub selles suunas juba, ka nemad püüavad üles ehitada kogukonda, nii nagu teie seda olete edukalt Euroopas teinud. ja ka Lõuna-Aasias peame me nendest kogemustest õppima. seetõttu on äärmiselt oluline, et Lõuna-Aasias nendes piirkondades, millest teie rääkisite, eurooplased aitaksid kaasa demokraatlike institutsioonide, demokraatlike valitsuste arengule, sellepärast et demokraadid, poliitikud püüavad öö, sõnade abil arenguid soodustada, mitte sõjaliste vahenditega. saab on oluline foorum seda ei ole kasutatud nii palju kui vähegi või, kui oleks võinud, seal on rohkem võimalik saavutada ja viimasel kohtumisel, kui me kohtusime Bhutanist impus, siis rääkisime, kuidas selle, seda foorumit, foorumit muuta äh, mõtestatumaks ja, ja kasulikumaks, me oleme täiesti teadlikud probleemidest, me püüame äh, teile järele jõuda, see võtab oma aja, aga me teeme seda ühel heal päeval suur tänu ja härra Arlaki, kes on meie Afganistani raportöör. me just rääkisime siin Afganistanist, enne kui te tulite, nii et härra Arlaki, teil on nüüd sõna. jah, mul on kaks väga lühikest küsimust, lugupeetud härra minister, esimene neist puudutab Afganistani probleemi regionaalset lahendamist ja teine narkootikume. Te teate, et nelikümmend seitse riiki on saatnud praegu oma Äh, esindajad Afganistani. mõned nendest väidavad, et nad ei äh, sekku Afganistani asjadesse ja samas süüdistavad Pakistani Afganistani asjadesse sekkumises. Äh, tegelikult olukord on pisut paradoksaalne ja see on mind mitu kord, korduvalt rabanud. ise on seal kohapeal ja siis kaevavad, kaebavad ja hädaldavad, et Pakistan sekkub. loomulikult teil on pikk ühine piir Äh, teil on sarnane kultuur, keel, rahvas. kuidas on lood selle sekkumisega? Äh, kas äh, see, see teised regiooni riigid sekkuvad Afganistani asjadesse? milline oleks regionaalne lahendus Afganistani probleemidele Pakistani arvates? paljud inimesed arvavad, et Pakistan saaks anda suure panuse selle probleemi lahendamisse. teine küsimus, kuidas teie suhtute narkootikumide vastasesse võitlusesse Afganistanis. Pakistan on Iraani kõrval ju üks suurimaid ohvreid, kes selles regioonis läbi Afganistani oopiumitootmise ka kannatab Euroopa Liidu ja rahvusvahelise üldsuse jõupüüded narkokaubandust välja juurida on äh, läbi kukkunud, aitäh. proua Poskurt järgmisena. aitäh. härra minister, suur aitäh kõigepealt teie sissejuhatava sõnavõtu eest, see oli väga huvitav. mul on kaks küsimust, aga äh, kõigepealt tahaksin ma teile äh, öelda, et me kõik siin Äh, parlamendis oleme äh, üleujutusi Pakistanis jälginud suure murega ning äh, paar nädalat tagasi me arutasime ka siis pagulaste taasvõtulepingut, pidades siis silmas ka neid üleujutusi Pakistanis, et mis siis saab, kas inimesi hakatakse tõesti Pakistani tagasi saatma, kui äh, Äh, riigil on suuri probleeme äh, lahkuma suun-, kodukohast lahkuma sunnitud inimestega. teine küsimus äh, puudutab inimõiguste lepinguid ja Genfi konventsiooni pagulaste kohta, millele Pakistan ei ole alla kirjutanud. ma kuulsin, et te oma sissejuhatavas sõnavõtus ütlesite, et me oleme äh, liitunud kõigi rahvusvaheliste inimõiguste konventsioonidega, kas see tähendab, et te olete Genfi konventsioonile pagulaste küsimuses alla kirjutanud või plaanite sellele alla kirjutada? see oleks minu esimene küsimus. minu teine küsimus on seotud sellega, et te käsitlesite oma sõnavõtus palju olulisi teemasid ja üks nendest on ka naiste olukord Pakistanis Te rääkisite võitlusest vaesuse vastu, aga naiste harimine on üks suur osa võitlusest vaesusega. kui anda naistele haridus, siis annate hariduse tervele perekonnale ja niimoodi terve kogukond äh, areneb. vägivald on samuti Pakistanis endiselt probleem nii et, et äh, ma oleksin tõesti tänulik, kui te natuke põhjalikumalt kirjeldaksite hetkeolukorda ja seda, millised on äh, valitsuse plaanid naiste olukorra parandamiseks, aitäh! aitäh ja proua Koomes, palun! härra minister, te olete olnud äärmiselt diplomaatiline ka mina olen oma äh, hariduselt äh, diplomaat, aga praegu olen ma poliitik ja seega ma võin äh, rääkida asjadest otse. ma arvan, meid Euroopas, me seisame siin Euroopas Pakistani osas suure dilemma ees, sellepärast et jah, me näeme, et on vaja Pakistaniga suhelda ja Pakistani aidata. aga samas me näeme ka, et Pakistanil on suuri pro-, probleeme iseenda aitamisega. ma arvan, et see on seotud sellega, kuidas valitsus Pakistanis toimib. meil on küll kas tegemist on asjaga, valitsusega, mis on nii-öelda nime poolest demokraatlik või on ta tõeliselt demokraatlik? kardetakse, et need inimesed, kes võimule valitakse, võimule saavad, ei ole, tegelikult ei kontrolli asju, asju kontrollivad sõjalised struktuurid. seetõttu neid probleeme nii palju ongi. väga palju sõltub ka Indiaga suhetest. mina olen küll nõus, et Kashmir on rahvusvaheline küsimus ja nõuab rahvusvahelist äh,, probleemi lahendamist rahvusvahelisel tasandil. aga Pakistan ei ole ka mm, eriti kaasa aidanud sellise äh, rahvusvahelise üldsuse kaasamisele, näiteks äh, näiteks kas või äh, need, need inimesed, kes toetavad äh, India vastast terrorismi, ka mina äh, panen suuri lootusi demokraatlikule dialoogile Indiaga, aga selline dialoog ei saa püsida, kui äh, toimuvad äh, terroristlikud rünnakud Indias, nagu näiteks Mumbais. sama kehtib ka Afganistani kohta Äh, lisaks äh, selle, nendele asjadele, mida härra Arlaki juba mainis, et teil on äh, ühine piir, rahvas, kultuur, tekib küsimus sekkumisest. loomulikult Pakistan sekkub, see sekkumine võib olla positiivne või negatiivne, aga sagedamini see on negatiivne ja mina olen näinud seda sekkumist üheksakümne seitsmendal, üheksakümne kaheksandal aastal, kui Pakistani äh, suursaadik ÜRO juures tõi kohale äh, Talibani esindajad ja andis neile Afganistani koha ÜRO-s. see sekkumine on olemas, see võib olla positiivne või negatiivne, aga mulle tundub, et see on rohkem äh, negatiivne, asju ei kontrolli demokraatlik valitsus, vaid endiselt sõjavägi minu jaoks on India ja Pakistani vaheline konflikt Kashmiri üle üks äh, kõige ohtlikumaid konflikte kogu maailma julgeoleku jaoks, mitte ainult India ja Pakistani jaoks. sest äh, jutt käib kahest tuumariigist, kes ei ole tuumarelva leviku tõkestamise lepinguga liitunud. ma tahaksin küsida, et miks Pakistan ei ole selle lepinguga liitunud? kui president Obama on siin rääkinud, et on vaja tuumarelvavaba maailma ja nõnda edasi, et tahab, et seda lepingut tugevdatakse. ma tahaksin ka mainida seda, et ma, ma väga toetan seda, mida ütles minu kolleeg proua Poskurt Äh, naiste harimise kohta. demokraatlik ühiskond äh, peab naisi harima, see on ainus viis, kuidas võidelda vali-, vaesuse vastu. Äh, Pakistanis on tohutult palju probleeme vägivald naiste vastu ma tahaksin küsida, et kuidas teie valitsus kavatseb seda olukorda muuta, see on samuti seotud laste tööjõu kasutamine, see, see on ju ka seotud sellega, kui kas lubada rohkem äh, kaupu äh, Pakistanist Euroopa Liitu või ei. ning inimõiguste äh, küsimuses ma just tulen Äh, istungil, kus me arutasime surmanuhtluse vastast võitlust ja ma sain teada, et Pakistanis on seitsesada viiskümmend inimest, kes on surma mõistetud, kuigi Pakistan ei ole neid äh, surmaotsuseid täide viinud, aga äh, seitsesada viiskümmend inimest, kes ootavad surmaotsuse täitmist, on suurim vastav näitaja maailmas samuti on äh, väga raske juristidel teada saada, kes on need, äh, kes on surma mõistetud ja neid kaitsta. ja äh, osad nendest inimestest on tegelikult Euroopa Liidu kodanikud. ma tean, et Pakistan on väga suutlik kohtunikkond. nii et, et kuidas saab Pakistani demokraatlik valitsus siin selle probleemi osas ka midagi ette võtta? aitäh ja nüüd saab sõna jällegi härra minister. aitäh, härra esimees. kõigepealt äh, alustaksin härra Arlakist, kes rääkis Afganistanist ja äh, sellest, et olete kuulnud, et äh, Pakistan sekkub Afganistani asjadesse. ja ma eeldan, et te pidasite silmas negatiivset sekkumist. ma tahaksin äh, öelda, et see on võib-olla minevikust pärinev ettekujutus. olukord on tänaseks väga oluliselt muutunud. Äh, ärge minule seda küsimust esitage, esitage see küsimus Afganistani välisministrile, Afganistani presidendile, Afganistani parlamendi liikmetele ja ma olen täiesti kindel, et nende seisukoht täna on hoopis teistsugune, nende seisukoht on, et, et Pakistan ja Afganistan on oma suhted viidud täiesti uuele tasandile, mis rajaneb usaldusel ja ja see on tõesti väga positiivne areng, see on aset leidnud viimase kahe aasta jooksul. jah, meil on pikk ühine piir, kaks tuhat kuussada kilomeetrit ja, ja see on tõesti ras-, raskesti kontrollitav, aga mitte kunagi ei ole me nii palju inimesi suudanud selle piiri ähm, kontrollimisele. üle viiekümne tuhande sõduri on sellele piirile paigaldatud Äh, meil on loodud väga tihe piiripunktide võrgustik äh, kogu Afganistani ja Pakistani piiri ulatuses selleks, et piirikontrolli parandada ja me oleme loonud ka kahepoolse komisjoni Pakistani ja Afganistani äh, vägede vahel, kes siis koordineerivad piiriküsimusi. me oleme leppinud kokku luua kolm piirikontrollikeskust selleks et piirikontrolli paremini teostada. me räägime ka sellest, kuidas võtta kaasa, kasutusele parem tehnoloogia, biomeetrilised passid näiteks. ma tahaksin rääkida ka sellest, et Afganistanis toimusid presidendivalimised. esimest korda president Karzai ja paljud tema kolleegid ja ka kandidaat, kes kaotas, endine äh, välisminister Abdullah Abdullah, on avalikult tunnistanud, et Pakistan ei sekkunud presidendivalimistesse. me oleme kõigile öelnud, et Afganistani rahvas peab ise otsustama, kes neid valitseb meie soovime, et meil oleks äh, naaberriigis lihtsalt sõbralik valitsus. meil on vaja suhteid Kabuliga parandada, nii et, et äh, olukord on oluliselt muutunud. varem oli tõesti Pakistan äh, selline riik, kes tõesti suhtles ühe etnilise rühma puštunitega täna on aga olukord teistsugune, me suhtleme ka tadžikkidega ja teiste etniliste rühmadega, kes on ta reeglina selle Põhjaliidu osalisteks olnud. ja seda on afgaani rahvas tunnistanud. Needsamad inimesed, kes on nende asjade pärast varem kaevelnud, täna äh, tunnistavad, et olukord on muutunud sellest ajast saadik, kui Pakistanis tuli võimule demokraatlik valitsus narkootikumide osas ma tahaksin öelda seda, et Pakistanis täna äh, oopiumimooni ei kasvatata. tegemist on tõelise edulooga. me oleme mooni mm, kasvatusele Pakistanis lõpu teinud. aga äh, Afganistani narkoprobleem on tõsine. me oleme selle küsimuse tõstatanud, näiteks tõstasin, tõstatasin selle Pariisi kohtumisel aga see küsimus ei kuulu NATO mandaadi alla ja minu küsimus oli, et äh, laiendage siis palun oma äh, mandaati, pange see oma mandaati sisse, sellepärast et narkoraha äh, kasutavad mässulised. see on üks rahastamise allikaid, mis neil on ja seetõttu on meil selle probleemiga vaja tegeleda. meil on vaja regionaalsemat lähenemist sellele probleemile. Te ütlesite, et aga noh, kuidas jääb regionaalsete lahendustega? jah, Pakistan äh, propageerib regionaalseid lahendusi me osaleme tervel real protsessides, kus me üritame regionaalset dialoogi näiteks äh, Iraaniga arendada. Iraan on samuti äh, oluline partner. kuidas me saame nendes küsimustes Iraani Äh, ignoreerida. nii et, et meil on käimas siis kolmepoolne protsess Pakistani, Iraani ja Afganistani vahel. teiselt poolt meil on Tadžikistan, samuti väga oluline Afganistani naaber. täna on meil käimas ka kolmepoolne protsess äh, Pakistani, Tadžikistani ja Afganistaniga. meil on kolmepoolne protsess äh, ka USA, Afganistani ja Pakistaniga ja me tõesti üritame edendada seda äh, regionaalset lähestamist, võib-olla oleks vajalik selline protsess, kuhu on kaasatud nii Tadžikistan, Afganistan, Iraan, Pakistan kui ka Venemaa, sest Venemaa on selles regioonis ka oluline tegija. ta on meie globaalne partner. ning äh, me, me suhtleme ka Venemaaga, nii et, et me tõesti üritame leida ka regionaalseid lahendusi Afganistani probleemile. meie oleme seisukohal, me oleme täiesti nõus sellega, mis te ütlesite, et see on pikemas perspektiivis lahendus Afganistani probleemidele. nüüd äh, pro, äh, proua Poskurt, te ütlesite, et et me oleme Äh, toetanud Talibani, et Talibani esindaja, jah, vabandust, see oli proua Koomes, kes seda ütles, et äh, Talibani esindajatel lubati ÜRO-s Afganistani kohale istuda. olukord on oluliselt muutunud. täna on aru saadud Pakistanis, et et me ei soovi Pakistani talibaniseerumist kui me ei soovi Pakistani talibaniseerumist, siis kõigepealt ei saa me lubada Afganistani talibaniseerumist. Taliban ja nende mõtteviis äh, äh, äh meil on täna ametis inimesed, kes on sellise mõtteviisi vastu, nende väärtuste vastu seega täna äh,, sel päeval on siis Pakistanis võimul inimesed, kellega on võimalik dialoogi pidada, kes saavad aru, mida te ütlete, kes saavad teie murust, murest aru, kes on võimelised olema teie partneriteks. meil on Pakistanis selline valitsus, kes suudab suhelda Euroopa Liiduga, olla Euroopa Liidu partner ja sõber ja see on väga oluline areng. Te ütlesite ka, et kes siis asju tegelikult kontrollib? kas sõjavägi või rahvusvahelised väed? jah, te teate, meil on olnud sõjaväelised valitsused. meie demokraatidena, see erakond, mida mina esindan, on erakond, mis on pidevalt olnud Pakistani sõjalise diktatuuri vastu. olgu see siis Jaak või Jupp või Šaf või kes iganes. kahjuks, kui me ametis siis keegi ei võtnud, me ametis ei olnud, siis keegi ei võtnud meid kuulda. Brüssel ei pööranud meile tähelepanu, Washington ei pööranud meile tähelepanu. siis oleks pidanud meie taolisi toetama, kes ütle, kes meid, kes me ütlesime, et toetage demokraatlikke liidreid, demokraatlikke institutsioone, eksiilis olevaid demokraate, toetage meid aidake meil luua Pakistanis demokraatlikku kultuuri. tänaseks on see õnneks juhtunud ja Euroopa aitas siin kaasa. ja me oleme teile selle eest tänulikud. Te saatsite valimistele vaatlejaid, me, me kartsime, me ei teadnud, kas meile tagatakse ausad tingimused valimistel. tänu teie sekkumisele ja huvile me selle saime ja seetõttu ma täna siin istun. ilma teie abita ma täna siin ei oleks, nii et, et suur aitäh, et te meid aitasite. ma võin teile kinnitada, et äh, aja möödudes mida rohkem demokraatia juurdub, seda rohkem äh, poliitilised liidrid hakkavad ennast ka maksma panema. Afganistan, vabandust, äh, Pakistani põhiseadus on väga selge. vali, valitsevad ikkagi ju äh, rahva poolt valitud esindajad. toimusid vabad ja õiglased valimised. niisiis jällegi me oleme partnerid ja jääme partneriteks, eh, eh, tugevdades siis eh, üksteist ja hoolitsegem selle eest, et meie institutsioonid näitavad üles poliitilist juhi rolli. samuti tahaksin ma teile kinnitada, et täna on meil äh, riigi tüüri juures inimene, kes on näinud üleminekut demokraatiale. sõjaline juhtkond on, täna saab käske inimeselt, kes on äh, selle protsessi niimoodi välja mõelnud ning tõesti äh, on ning viib ellu siis demokraatlikult valitud valitsuse poliitikad ja niimoodi asjad peavadki olema ja see on esimest korda. meil tuleb veel luua selline kultuur ja selleks läheb aastakümneid. maailm on meid toetanud, meid rahastanud. vanadest harjumustest on raske lahti saada, aega läheb, aga me oleme juba ülemineku teinud, me oleme üleminekuprotsessis ning äh, aja möödudes hakkab see protsess ka vilja kandma. me peame olema järjekindlad ja me peame olema kannatlikud, aga me teeme seda. räägiksin nüüd ka naiste rollist. meil on palju haritud naisi parlamendis üks neist istub siin. senaator Soraya Mamm. kui me äh, valmistusime oma Brüsseli kohtumiseks, äh, siis äh, ma palusin, et tema teeks ühe ettekande selleks, et inimesed siin näeksid, et naisparlamendisaadikud on ka võimelised iseseisvalt mõõt-, mõtlema, et nad annavad oma panuse naised ähm, mängivad väga olulist rolli. tulge näiteks vaadake, mis toimub juri-, juristide liikumisel, kuidas Pakistani naisjuristid mängivad väga olulist rolli. enamik äh, NGO-sid ja inimõiguste organisatsioone Pakistanis on väga äh, hästi juhitud naiste poolt. valitsuses ja riigiametites on väga palju naisi, kes mängivad väga olulist rolli, kohtunikud, arhitektid, insenerid diplomaadid. täna on väga palju ka Pakistani naisi, kes esindavad Pakistani erinevate Euroopa valitsuste juures. meil meil oli Benazir Bhutto, kes mängis ju väga olulist rolli Pakistani ajaloos. ja oli aeg, mil mitte keegi teda isegi ei kuulanud. aga ta ei jätnud järgi, ta muudkui jätkas. ning äh, lõpuks äh, maksis oma eluga, aga uskuge mind. Äh, jah, on, on juhtumeid, kus naisi kiusatakse taga ja nõnda edasi, aga selliseid juhtumeid on siiski vähe vähemuses, isegi islamikultuur ei luba tegelikult selliseid äärmusi. on jah, mõned arhailised äh, äh, tavad, aga tegelikult põhiseadused, seadused selliseid asju ei luba. nüüd Kashmir, tuumaküsimus, jah. jah, me oleme täna tuumariik meil, meie omame tuumarelva ainult kaitseotstarbeks. meil ei ole, me omame seda relva ainult kaitseotstarbeks, juhuks kui siis mõni regiooni riik tahab meid rünnata ja arvestades seda, milline on poliitiline olukord selles piirkonnas, me pidime selle relva endale muretsema. aga tänaseks on, on meil oma naaberriigiga olemas äh, tuumajärelevalve nii-öelda. me oleme selle ühiselt välja äh, töötanud ja me oleme sellest kokkuleppest mõlemad pooled ka kinni pidanud. mõlemad pooled ju saavad aru, kui äh, tundlik see teema on ja kui tu-, oluline on siin turvalisus. Te mainisite president Obama korraldatavat tippkohtumist Washingtonis, jah, äh, Pakistan osales seal ja seal valitses üksmeel, et äh, Pakistani süsteem, need julgeolekusüsteemid äh, on nii sama turvalised kui teiste tuumariikide omad. nii et, et äh, kõik on seda tunnustanud. ja me, me tõesti arvestame sellega, mida te meist arvate. nüüd proua Poskurti küsimuste juurde tulles. Te rääkisite inimõigustest äh, selles vallas võib olukord muidugi alati parem olla ning nüüd on ametis äh, valitsus, mis äh, tunneb muret inimõiguste pärast, olgu need inimes-, naiste õigused, vähemuste õigused, siin räägiti ka lapstööjõust või teistest küsimustest. muide, ka surmanuhtluse osas, äh, jah. meil on käimas arutelu kas meil on surmanuhtlust vaja või ei, paljudes riikides on surmanuhtlus, paljudes äh, riiki, riikides seda jälle ei ole. selline arutelu surmanuhtluse üle meil on käimas, see arutelu peab veel lõpule jõudma, aga meil on juristid ja inimesed ning mis puudutab seda seitsesadat viiskümmend inimest, ärge uskuge meediat, need inimesed on esindatud äh, Neil on täiesti pädevad juristid, kes neid esindavad. inimõiguste osas me oleme olukorrast teadlikud, me oleme rakendanud terve rea meetmeid, et olukorda selles vallas parandada ning kinni pidada rahvusvahelistest normidest. Te mainisite pagulasi tahaksin siin juhtida tähelepanu sellele, et Pakistani käitumist selles valdkonnas on hinnanud paljud maailma riigid. Pakistanis on täna peaaegu kolm miljonit pagulast, kõik need Afganistani pagulased. Äh, maailm tihtipeale unustab nad ära. aga me toetame neid. meil on saja, üle saja viiekümne tuhande Afgaani äh, üliõpilase pagulaslaagritest, kes siis käivad meie ülikoolides. paljud pagulaste äh, järeltulijad siis õpivad erinevates Afganist-, äh, Pakistani koolides ja arvestades neid ressursse, mis meil on, me üritame anda oma parimat. ja veel üks asi. terrorism ja Bombay. ma ise olin Delhis, kui see kohutav intsident aset leidis. mis ma seal tegin? ma olin seal sildu loomas, vastastikust mõistmist otsimas. ma tahaksin, tahtsin äh, enda poolelt paluda, et nad äh, asjadega edasi liiguksid, seda paraku ei juhtunud. reaktsioon äh, sündmustel ei oleks pidanud olema suhete ka-, katkestamine, äh, nagu seda India pool tegi. minu äh, argument on see, et reaktsioon oleks pidanud olema suurem koostöö. miks? sellepärast, et terrorism ei ole ühele riigile omane probleem. asi ei ole selles, et ainult Indiat on rünnatud. paljud teised regiooni riigid on pidanud taluma terroristide rünnakuid ja ka meie need teiste hulgas. meil on Pakistanis rohkem terroristlikke intsidente äh, viimastel aastatel, kui indlased, India, Indias isegi osatakse ette kujutada avalik arvamus äh, Pakistanis täna on teadlik terrorismi negatiivsetest tagajärjedest, terrorismi majanduslikest, sotsiaalsetest ja poliitilistest tagajärgedest. seega me oleme vaimselt rohkem valmis võitlema nendega, tegema koostööd teistega ja me üritame seda teha. tegemist on ühise vaenlasega ning meil on vaja ühist lähenemist, et nendega toime tulla ning Kashmir nagu ma ütlesin, tegemist on teemaga, mille tõsisusest me mõistame ja teie ütlesite, et teie peate seda rahvusvaheliseks tüliküsimuseks. jah, ma olen teiega nõus. Äh, äh, rahvusvaheline üldsus on võtnud kohustusi, on ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonid, äh, on olemas tee, kuidas edasi liikuda, me oleme valmis läbi rääkima ja probleemi lahendama ja ma loodan, et me suudame seda teha. aitäh! Well, <clears throat> thank you very much, your excellency. aitäh, ekstsellents. see oli tõepoolest äh, hea võimalus rääkida meie ühishuvist ja loodan, et mõlemad pooled on rahul, vähemalt mina ise olen. ja oma komisjoni nimel võin siis seda rahulolu ka väljendada, loodan, et räägin ka kolleegide nimel, nii et suur tänu, ekstsellents aitäh delegatsioonile selle visiidi, selle kohtumise eest, soovin teile edu. kindlasti on teil veel pikk tee käia. ja loodan, et jõuate ka oma eesmärgile. I would like to, before we uh, leave, I would like to inform my colleagues, you know, that uh, on the eighteenth kaheksateistkümnendal Strasbourgis seit-, õhtul kella seitsme ja üheksa vahel peame Sahharovi auhinna osas hääletama ja üheksateistkümnendal novembril viie ja kuue vahel on meil äh, ÜRO peasekretäri Ban Ki-mooniga kohtumine, nii et palun olge kohal, aitäh!